Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast kõigile, tere tulemast kõigile ja vabandage, et algus hilineb. tervitan teid kõiki siin pärast meie suvepuhkust ja palun teie nõusolekut päevakorra vastuvõtmiseks. päevakord on vastu võetud. esimehe teadaanded on tavapärased, kõigepealt tuletan meelde, et meie koosolekut kantakse reaalajas üle ning kõik koosolekut puudutavad märkmed on kättesaadavad meie veebilehelt. kolmeteistkümnenda ja neljateistkümnenda juuli koosoleku protokolli vastuvõtmine lükkub kahekümne kuuendale septembrile kaks tuhat kuusteist, nii et me ei pea praegu seda protokolli heaks kiitma kolmepoolsete läbirääkimiste ja sündmuste kohta mingit äh, ajakohastatud informatsiooni ei ole, sest äh, me alustame alles nii-öelda uut hooaega. loodan, et teil oli meeldiv puhkus. nüüd äh, siis läheme järgmise päevakorrapunktini, mis puudutab mootorsõidukite haagiste tüübikinnitusi, see aga on edasi lükatud ja seega me läheme kohe komisjoni ettekande juurde, mis puudutab ettepanekut nende lepingute kohta, mis on sõlmitud äh, interneti ja muu äh, kaugmüügi osas ja see puudutab Refiti. kõigepealt siis äh, tarbijamüügi ja müügigarantii direktiiv ning raportööriks on Pascal Arrimo. suur tänu sulle juba ette ning ma tuletan veel meelde, et me oleme saanud komisjonilt augustikuus ühe kirja, seal on esitatud lisad mitteametliku dokumendi kohta, eh, kus räägitakse eh, siis sellest, et lepingute reeglid peavad olema samad nii tava- kui kaugmüügi eh, puhul ja lisaks on esitatud lisa, kus on toetavad andmed ning need on kõik kättesaadavad meie veebilehelt. sellega ma lõpetan sissejuhatuse ja annan sõna Veronika Manfredile, kes saab meile rääkida tarbijakaitseõigusest ning Euroopa Komisjoni esialgsetest tulemustest kuuleme siis samuti Veronika. kõnelejal puudub mikrofon. Thank you so much, Sharon, let me wish suur tänu, Arjen, ma soovin teile kõigile samuti ilusat uut aastat, ilusat uut hooaega, sest see, see algus on meie kõigi jaoks uus. ma kavatsen teile pidada äh, nüüd ettekande, mis on ehk äh, sobivaks, äh, sobivaks sissejuhatuseks ja mis aitab meil kõigil mõista, mismoodi me saaksime ähm, sisse viia sobivad õiguskaitsevahendid tarbijatele Need õiguskaitsevahendid ei tohiks aga olla ebaproportsionaalselt koormavad ja peaksid olema sarnased nii interneti kui internetivälise müügi jaoks. ma tahaksin kõigepealt rääkida sellest, millised on direktiivi eesmärgid ja miks on see ettepanek üldse tehtud. see ettepanek tuli siis üheksandal detsembril kaks tuhat viisteist ja me võtsime ähm, me võtsime üheksandal detsembril vastu ettepaneku direktiivi jaoks, millega nähtaks tarbijatele ette tõhusad õiguskaitsevahendid juhul, kui digitaalne sisu on puudusega toode ja teisest küljest nägime ette ka olemasoleva tarbijaõiguse müügigarantiide reformi, mis tähendaks siis, et hõlmatakse kõik füüsilised kaubad või füüsilised tooted aga me rääkisime ka digitaalsest sisust või digitaalsetest äh, toodetest, sellepärast et äh, et me töötame välja digitaalse ühisturu strateegiat äh, ning selle käigus sai väga selgeks, et digitaalsed tooted on meie majanduses väga olulisel kohal, et neil on väga suur potentsiaal ja meil on täiesti mõistliku jõupingutusega võimalik teha järgmisi samme, et saavutada majanduskasv peale selle aga sai selle ettepaneku käigus väga selgeks kõigile sidusrühmadele, see tähendab siis ettevõtjatele, tarbijatele, siseriiklikele asutustele, et me kõik soovime võimalusel ikkagi ette näha täpselt samad õiguskaitsevahendid kõigile tarbijatele, nii veebi kui, nii interneti kui internetivälise müügi puhul ning juba detsembris ütles komisjon, et, et õigusloomeline protsess saab edasi minna siis, kui me kogume rohkem andmeid selle kohta, kuidas praegune tarbijaõiguse direktiiv internetivälise müügi puhul rakendub ning eraldi vaadati seda, kuidas oleks võimalik reegleid ja õiguskaitsevahendeid ühtlustada. täna on nii-öelda tõe koitmise hetk ja me kavatseme teile, teile täiesti ausalt rääkida nendest andmetest, mida siiamaani on kogutud. aga ma tahaksin omalt poolt äh, rõhutada ka seda, nagu ütles ka Euroopa Komisjon oma äh, kirjas, mille me saime augusti alguses, teie ilmselt olite sel ajal rannas, selles äh, kirjas öeldakse, et tegelikult neid andmeid alles vaadatakse läbi, et need on saadud sõltumatutelt lepingupartneritelt ja et äh, Euroopa Komisjon ei ole sellega veel lõpule jõudnud. Te teate ju, et äh, refit on, refit on äh, protsess, mis näeb ette parema õigusloome ja tähendab ka seda, et me peame konsulteerima kõikide partnerite, kõikide osapooltega, sealhulgas Euroopa Komisjonis. ja see tähendab äh, seda, et neid andmeid me alles uurime ja analüüsime põhjalikumalt, aga sellest hoolimata saame me teile rääkida juba praegu, milliseid trende need andmed üldiselt näitavad. Te näete, et meie analüüsi äh, kinnitavad äh, ka need ähm, aruanded, mille me esitame teile septembris. palun järgmine slaid. Te teate, et Refit äh, on laiaulatuslik meetod ning tarbija õiguste kaitsmine on tegelikult ainult üks osa, me uurime korraga kuut direktiivi me püüame harmoneerida väga olulisi õigusakte, näiteks ebaõiglased, ebaõiglased kaubandustavad, ebaõiglaste kaubandustavade direktiiv, mis ei ole praegu täielikult äh, harmoneeritud. lisaks on siis ebaõiglaste lepingutingimuste direktiiv ja teised. aga võttes arvesse neid lubadusi, mis anti detsembris äh, kaks tuhat tuhat viisteist oleme me kogunud kokku kõik andmed, mis on seotud just nimelt tarbijaõiguse ja müügigarantiidega. ja me teeme teiega pidevat koostööd selleks, et saada võimalikult head tulemused. järgmisel slaidil näete, milliseid uuringuid on seni tehtud sest te peate teadma, et need esialgsed andmed on ühe väga olulise tunnusega. Need tulevad tõesti otse algallikast. mis puudutab tarbijaid, siis on meil olnud võimalik defineerida või kindlaks teha, et kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis oli kakskümmend kolm tuhat viissada tarbijat, keda küsitleti, mitte siis ainult Euroopa Liidus, vaid ka Šveitsis ja Norras. kakskümmend kolm tuhat viissada tarbijat, kes on äh, reaalsed inimesed ja see on suur hulk isikuid, kelle käest neid küsimusi, mida me küsisime, sai küsida. lisaks rääkisime me ka jaemüüjatega, neid oli küll äh, palju vähem, ma tunnistan seda, kolmsada seitsekümmend viis äh, jaekauplust viieteistkümnes liikmesriigis ning nende hulgas oli sada kaheksakümmend viis mikroettevõtet, kus töötab vähem kui kümme inimest, sada viiskümmend kolm väikeettevõtet, kus töötab vähem kui viiskümmend inimest ja kolmkümmend seitse keskmise suurusega ettevõtet. ilmselt teate, et nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa asutuste jaoks üldse on kõige tähtsamaks eesmärgiks võtta ühendust just nende inimestega, kes valdkonnas tõesti töötavad, seda me tegime ja seetõttu me peame oma tööd edukaks. loodetavasti saame me ka edaspidi IMCO-ga teha head koostööd ja pidevat koostööd selleks, et need numbrid, mida me siin näeme, oleksid suuremad, nii et ka teie saate kasutada oma kontakte. järgmisel slaidil tahaksime rääkida sellest, mis on nende reeglite ühtlustamise majanduslik mõte ja miks on vaja ühtlustada reegleid interneti ja internetivälise müügi puhul. vaadakem jälle arvandmeid. esiteks, te ilmselt teate, et Euroopa majandusruumis on umbes kolm koma kuus miljonit jaemüüjat. ja umbes kolmkümmend viis protsenti kõigist jaemüüjatest Euroopa Liidus on siis sellised, kes tegelevad nii tavamüügi kui kaugmüügiga. järelikult on tegemist väga äh, suure osaga meie majandusest, väga suure hulga ettevõtjatega ärimeeste ja ärinaistega, keda otseselt mõjutavad need äh, muudatused, mida Euroopa seadusandja vastu võtab. seetõttu on ka väga oluline ette näha äh, ühine režiim nii äh, kaug- kui tavamüügi jaoks. mis puudutab tavamüügiga tegelejaid, siis on huvitav märkida et, et nelikümmend kaks protsenti nendest, nelikümmend kaks protsenti kõigist jaemüüjatest tegelevad ennekõike tavamüügiga. E, ja kõigist müüjatest kokku moodustavad nad siis viiskümmend kuus protsenti, see tähendab seda, et tavamüük on kõige olulisemal kohal. ja nendest e, tavamüügiga tegelejatest ütleb nelikümmend kaks protsenti, et tarbija õigus ja tarbijalepingute õigus on nende jaoks väga oluline ja et selle õigusega ette nähtud piirangud takistavad neil piiriülest laienemist. Te ilmselt mäletate, et me ütlesime oma ettepanekus, et äh, see tähendab tegelikult seda et, et nelikümmend kuus protsenti jaemüüjatest, kes kasutavad kaugmüügikanaleid, ütlevad, et äh, lisanduvad kulud on nende jaoks äh, tõketeks liikudes järgmise slaidini, tahaksin rääkida teile sellest, mismoodi paistavad asjad tarbijate poolelt. Te näete siit, et tarbijad, keda, nagu ütlesin, on kakskümmend kolm tuhat viissada, need on siis isikud, keda me küsitlesime, seitsekümmend kolm protsenti neist ütlevad, et nad teevad enamiku oma ostudest kauplustes ehk siis ostavad tavamüüjatelt väga tihti või tihti ja nelikümmend üheksa protsenti neist äh, teevad ka internetiostusid kuid ainult üksteist protsenti küsitletud tarbijatest on äh, teinud tavaostu teisest riigist ning seitseteist protsenti tegelevad siis piiriülese internetimüügiga, interneti ostmisega. see tähendab seda, et tegelikult ostetakse enamjaolt koduriigist ja seda ka hoolimata sellest, et inimesed reisivad palju ja üks põhjuseid äh, võibki olla usalduse puudumine. piiriüleseid oste ei te tehta isegi siis, kui see on võimalik tavamüügi korras ja võib-olla saame seda olukorda parandada. siis äh, on veel äh, siis on veel eraldi kestvuskaubad vaid, vaid viis protsenti tarbijatest ütleb vaid viis protsenti tarbijatest ütleb, et nad äh, käivad väga tihti või tihti teistes Euroopa Liidu riikides selleks, et osta kestvuskaupu ning kolmkümmend protsenti ütleb, et nad on teinud seda mõnikord või väga harva. see tähendab seda, et üldiselt ei osta inimesed kestvuskaupu teistest riikidest. selleks äh, võib äh, muidugi olla väga häid põhjuseid, mina ise olen ka pragmaatiline inimene, ma ei läheks teise riiki ostma mingisugust väikest kestvuskaupa, aga näiteks iPhone'i, iPhone'i ähm, iPhone'i, IT-seadme või midagi muud ma tegelikult võiksin osta mujalt. iseenesest on ju mõistlik vaadata, kas teisest riigist võiks saada selle asja parema hinnaga või on naaberriigis näiteks suurem valik vastavaid tooteid. aga võib-olla ka siin on põhjuseks see, et inimesed ei usalda praegu kehtivat õiguslikku režiimi ja nad ei tea, millised on nende võimalused, kui midagi läheb valesti. meie andmed sealhulgas need lisad, mis me teile saatsime, näitavad seda, et paljude tarbijate arvates on väga oluline see, et puudusega toote puhul võib naaberriigis kehtida teistsugune õiguslik režiim ja seetõttu nad ei teegi ostuotsust selle teise riigi kasuks. tegelikult on õiguslike režiimide erinevus üks peamiseid põhjuseid, miks neid oste nii vähe tehakse. järgmisel slaidil näeme me seda, millised on meie peamised õiguslikud valikud ja mille vahel siis nõukogu praegu püüab otsustada? kõigepealt oleme vaadanud seda, mismoodi tarbijad käituvad. kui tihti üldse tekib äh, probleem sellega, et tootel on mingisugune puudus ja, ja kui oluline on see, kui kiiresti see puudus avaldub me saime teada, et üheksakümne kuuel protsendil juhtudest äh, ilmneb toote puudus enne, kui möödub kaks aastat selle ostmisest. kui me vaatame lisasid, siis näeme, et tegelikult äh, valdav osa probleemidest ilmneb juba esimese kasutamiskuu jooksul muidugi me esitasime eraldi küsimusi tarbijatele, kes elavad Rootsis, Soomes ja Hollandis, kus ähm, müügigarantii periood on pikem kui kaks aastat ja ka nendes riikides ütlesid tarbijad, et need puudused, mis ilmnevad äh, alles äh, rohkem kui kahe aasta pärast, äh, neid puuduseid on väga vähe. Rootsis kaks protsenti ja Soomes seitse protsenti. Need on siis puudused, mis avalduvad rohkem kui kaks aastat pärast ostu tegemist. aga ka nendes riikides ei tunne tarbijad tegelikult eriti hästi oma õigusi ma ei taha öelda, et see on nii, sellepärast et inimesed ei taha seadust täita, aga see tõesti on nii direktiiv on kehtinud peaaegu kakskümmend aastat, aga riikides elavad ikkagi tarbijad, kes ei tunne oma väga soodsat müügigarantii perioodi ja seetõttu oma õigusi ei kasuta. paljud neist ütlesid meile, et nende arvates on müügigarantii mitte pikem kui kaks aastat. järgmisel slaidil näeme me näeme me seda, mida arvavad ettevõtjad, kuidas nemad hindavad müügigarantii perioodi, perioodi harmoneerimise mõju. kolmteist protsenti ettevõtjatest ütleks, et, ütles, et selline võimalik harmoneerimine vähendaks kulusid võrreldes praeguse olukorraga. Te võite öelda et, et kolmteist protsenti ei ole mingisugune suur arv, aga ikkagi on huvitav teada, et tegelikult on see protsent palju kõrgem kui esitada neid küsimusi ärimeestele ja ärinaistele, kes töötavad Rootsis, Soomes, Ühendkuningriigis ja Rootsis. seega, kui me saame andmed otse, otseallikast, siis saame me ka teadma, teada, et äh, ettevõtjad usuvad, et siiski oleks äh, parem reeglid ühtlustada kogu Euroopa Liidus ja see tooks kõigile kaasa kulude vähenemise. järgmisel slaidil on infot veel ühe olulise aspekti kohta, ehk siis tõendamiskoormuse ümberpööramine. siin slaidil on küsimus, mille me esitasime just nimelt ettevõtlussektorile, sest me tahtsime, et ettevõtjad meile ise ütleksid, kas tõendamispöördu-, kas tõendamiskoormuse ümberpööramine kuidagi neid mõjutaks, kuidas see neid mõjutaks? kas see oleks neile kulusäästlik või mitte? ja me saime teada, et väga suur hulk ettevõtjaid et väga suur hulk ettevõtjaid ja see arv kasvab järjest, ütles, et äh, selline harmoneerimine ei tooks kaasa mingit lisakulu või oleksid need lisakulud väga väikesed, ehk siis ettevõtjad arvavad, et ka tõendamiskoormuse ümberpööramine oleks kasulik, sest see vähendaks vaidlusi ja kaebuste läbivaatamise kulusid. samuti kinnitab see kahe tuhande viieteistkümnenda aasta õiguslike ja kaubanduslike garantiide teemal välja uuritud. ehk siis äh, sellest uuringust selgus, et tegelikult on jaemüüjad väga vastutulelikud ja nad ei püüa alati, nad ei nad jagunevad kaheks, on selliseid, kes püüavad kindlaks teha, millal täpselt toode osteti ja kas müügigarantii üldse kehtib, ja teised, kes tahavad ennekõike lahendada probleemi. tarbija jaoks on aga kõige olulisem oma õiguste kaitsmine. järgmisel slaidil näeme õiguskaitsevahendite hierarhiat ja siit on näha et, et viiskümmend üks protsenti Euroopa Liidu tarbijatest kas ei äh, küsi kohe hinnaalandust või ei taha lepingut lõpetada või nõuavad seda ainult siis, kui toodet äh, esimesel korral ei parandata või ei asendata. ehk siis enamik äh, tarbijaid peavad mõistlikuks kõigepealt anda müüjale võimalus toode parandada või asendada. isegi sellistes riikides nagu Horvaatia, Leedu ja Kreeka äh, kus praegu on tarbijal õigus vabalt valida õiguskaitsevahendeid, ei küsi kuuskümmend seitse protsenti, kuuskümmend protsenti või viiskümmend protsenti tarbijatest äh, hinnaalandust või ei soovi lepingut lõpetada, kuigi kehtiv õigus lubab neil seda teha aastal kaks tuhat viisteist, kui me garantiide küsimust uurisime, saime teada ka huvitava fakti. seitsekümmend protsenti seitsekümmend seitse protsenti tarbijaid, eh, kui neilt otse küsida, on nõus sellega, et eh, tegelikult on mõistlik, kui müüja neile kõigepealt pakub toote parandamist või toote asendamist. ehk siis esimesel katsel ikkagi võiks proovida probleemi lahendada. ja ma arvan, et ka selle, sellega tuleb arvestada. ja nüüd siis minu viimane viimane slaid. ehk siis, kas võiks kaotada tarbija kohustuse teavitada müüjat puudusest kahe kuu jooksul pärast selle avalda-, avastamist? ja siin saime me teada, et kuuskümmend kaks protsenti ettevõtjatest ja tegelikult on see protsent nüüd suurem nagu on näidanud meie lepingupartneri hiljutine analüüs, kuuskümmend kaks protsenti ettevõtjatest arvab, et selle kohustuse kaotamine ei tooks neile kaasa mingeid lisakulusid või oleksid need kulud väga tagasihoidlikud. andmed näitavad ka seda, et äh, tarbijad on üldiselt väga aktiivsed ja teavitavad puudustest äh, müüjat õigeaegselt kolmkümmend seitse protsenti kuni viiskümmend kaheksa probleemi, viiskümmend kaheksa protsenti probleemidest olid sellised, millest teatati kohe, kui need ilmnesid ning kakskümmend viis kuni kolmkümmend kolm protsenti probleemidest, nendest sai müüja teada ühe nädala jooksul. ehk siis ehk siis nüüd äh, minu viimane slaid, äh, kus ma saan öelda seda, et ma loodan jätkuvale heale koostööle teiega, tegelikult oleme me ju alles protsessi alguses ning äh, loodan, et see koostöö saab olema viljakas ja vastan meelsasti kõigile teie küsimustele, aitäh! Thank you, Vicky. Ja, zunächst möchte ich ja esmalt tahaksin tänada komisjoni, et äh, komisjon tutvustas meile neid arvnäitajaid ja siin on ka huvitavaid järeldusi nende põhjal tehtud ja tuleb öelda, et äh, siin on tegemist küll ainult esma, esialgsete järelduste ja analüüsidega, et äh, neid on vaja veel viimistleda. ja ma arvan, et äh, et nende tarbijate arv on küll väga hea, et kakskümmend kolm tuhat viissada, et et ähm, ma ei tea, kas äh, siin on äh, tasakaal, mõistlik tasakaal siin äh, ainult selle kolmesaja seitsmekümne viie küsitletud ettevõtte ja tohutult suure arvu küsitletud tarbijate vahel. et võib-olla on vaja et, küsitletud ettevõtjate arvu veel veidi suurendada ja neid andmeid siin siis ka kohandada. ja mis puudutab nüüd neid esialgseid märkusi, mida ma saan teha sellest Refiti analüüsist. asi tundub olevat nii, et äh, kauplejad ja kauplejate ühingud pigem toetavad seda, et äh, reeglid oleksid äh, samasugused nii tavamüügi kui internetimüügi mm, jaoks väga paljud ettevõtted juba tegelevad nii interneti kui tavamüügiga ja ma arvan, et see ettevõtete hulk järjest äh, kasvab ja teine asi aga on, et minu meelest ei ole siin ähm, praegu vaja seda gar-, äh, äh, garantiiaega mm, suurendada kahe aastani nendes riikides, kus on pikk garantiiaeg, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik, Holland, tarbijad ise arvavad, et äh, nende gara-, toodete garantiiaeg on üks kuni kaks aastat. minu meelest see on üsna huvitav ähm, asi. ja siin äh, tehti kindlaks ka see, et äh, garantiiaja sidumine toodete elueaga oleks liiga keerukas, et inimesed, kes iga päev peavad selliste juhtumitega tegelema, äh, on öelnud, et nende jaoks tundub see olevat liiga keerukas ja mis puudutab tõendamiskohustuse ümberpööramist üheksakümmend, üheksakümne kuuel protsendil juhtudest tarbijad tuvastasid defekti kahe aasta jooksul ja väga suurel osal juhtudel Äh, isegi esimese kahe kuu jooksul tuvastati puuduste olemasolu. see on ka väga huvitav asi, mida edasises arutelus tuleks silmas pidada. mis puudutab nüüd hierarhiat siis, äh, siis seitsekümmend seitse protsenti tarbijatest äh, toetavad seda. see on veidi vastuolus sellega, et nelikümmend viis protsenti tarbijatest soovivad lepingust taganeda, kui on tegemist puudustega tootega. me peame vaatama, et mis nendest asjadest lõpuks õige on ja järeldused, siin on väga huvitav saada teada, et millistele küsimustele üldse vastuseid otsiti. meile tuleks äh, ka see äh, teada anda selles protsessis, äh, et me saaksime analüüsida seda, et mida need andmed meile siis tegelikult ütlevad. ja tabeli üks punkt kolm kohaselt ütlevad enamus tarbijatest, et nad peaaegu üldse ei tegele piiriülese ostlemisega. ja minu küsimus komisjonile, et kas piirialade kohta on ka sellised andmed, mina olen ise pärit piirialalt ja mina arvan, et äh, seal asi küll nii ei ole. ja huvitav on ka tabel kaks punkt viis, kus enamus küsitletud ettevõtjatest ütlevad, et kõrgem tarbijakaitse tase ei äh, too endaga tingimata kaasa kõrgemaid kulusid. ma tõesti tahaks teada, mida nendelt ettevõtjatelt täpselt küsiti. ja see on seotud ka sellega, et kolmsada seitsekümmend viis ettevõtet eh, kindlasti ei hõlma kõi-, ega kata kõiki neid e-, Euroopa ettevõtteid tervikuna, et et mind tõesti huvitaks, mida siin täpselt küsiti ja küsimus komisjonile kuidas te ise pärast esialgset äh, analüüsi äh, komisjon suhtub äh, tava- ja internetimüügi reeglite ühtlustamisse, kas te toetate seda ning mida arvab komisjon garantii aja ähm, pikendamisest või no tuleks jääda kahe aasta juurde, kui tarbijad on sellega rahul ning ku-, mida arvab komisjon sellest, et äh, garantiaeg võiks olla seotud äh, ko-, toote elueaga ning äh, veel üks küsimus, mis puudutab nüüd õiguskaitsevahendite hierarhiat, et komisjon võiks täpsemalt välja tuua selle, et enamus osalejatest on, kas enamus osalejatest on toetanud seda õiguskaitsevahendite hierarhiat, see ongi minu poolt kõik, aitäh nende tutvustatud tulemuste eest ja ootan huviga vastuseid, aitäh! Lucy Anderson. proua Anderson, palun. Thank you. Well, on behalf of the S&D aitäh S&D fraktsiooni nimel. me oleme Mm, meil on väga hea meel, et komisjon tegeleb äh, selle teemaga, aga ma olen nõus äh, mõningate küsimuste ja muredega, mida siin härra Harimon juba äh, metodoloogia kohta esitas. on väga suur erinevus äh, vastavalt sellele, millistest, äh, millist tüüpi toodetest siin juttu on. näiteks äh, kui tegemist on seadusest tulenevate garantiiga, äh, et kahte aastat peeti piisavaks elektriliste kodumasinate puhul, et sõltub kõik sellest, et millistest toodetest juttu on ja Ühendkuningriigi tarbijakaitseorganisatsioon Which ähm, on äh, just äh, tuvastanud selle, et paljud äh, tooted ei lähe katki esimese kahe aasta jooksul, aga lähevad katki pärast seda. nii et äh, kui meil oleks tõesti selline varugarantii, mis oleks pikem kui kaks aastat, see võiks olla tõesti väga oluline asi ja me ei tohiks seda kergekäeliselt kõrvale jätta. ja ma arvan, et ja ma olen mures siin äh, nii õiguslik õiguslikest aspektidest lähtudes kui tarbijate õigustest lähtudes. tarbijad ei suuda praegusi õigusi õigus, jõustada, et me tõesti ei tohiks siin lubada äh, seda, et lõpptulemusena tarbijakaitse tase alaneks. me peaks tarbijatelt küsima, mis et kui, kui äh, tarbijatelt küsitakse, mis on nende arvates mõistlik, siis äh, see on, äh, see, see on subjektiivne, et me peaks vaatama, mis on õiglane, mitte seda, mida äh, iga üksik tarbija peab äh, mõistlusek, mõistlikuks, et me tõesti peame vaatama, kuidas need küsitlused olid sõnastatud ja mul on ka küsimusi, et kas äh, küsiti äh, küsimusi näiteks äh, lühiajalise taganemisõiguse kohta. kui äh, probleem on, siis tavaliselt tarbijad kohe ka mm, annavad sellest teada ja meie öö, oma õiguses oleme sellest lähtunud, meil on lühiajaline taganemisõigus, et on õigus asi tagasi saata ja öelda, et äh, asi on defektne, aga seda tuleb teha kiiresti ja ma arvan, et see on üsna oluline põhimõte. ja mind huvitaks äh, ähm, ka siin see, et see, selle uuringu andmed tunduvad ka, toetavad sellist lähenemist. aga ma arvan, et äh, tegelikult see uurimus tõstatab palju rohkem küsimusi, kui vastab neile. Andrei von Bosset ei ole siin, ta ei andnud tahaksin tänada komisjoni selle esitluse eest ja parema õigusloome puhul on Anneli äh, alati toetanud Refitit äh,, kui tegemist on äh, ka füüsiliste kaupadega ja väga hea meel, et äh, meil on juba need andmed olemas, meil loodetavasti õnnestub tööd jätkata, suur küsimus on alati olnud selles, et kas meil õnnestub äh, ühtlustada reeglid tavamüügireeglitega, me näeme, et see on vajalik, me elame maailmas, kus äh, tarbijad vanasti ainult äh, ostsid internetiväliselt, aga nüüd ostavad järjest rohkem internetis, vaja on tarbijakaitse taset tõsta ükskõik kui, kuidas ostetakse ja paljud äh, ettevõtjad ka äh, müüvad nii internetis kui väljaspool internetti, nii et me peame ka nende jaoks äh, olukorda selgemaks muuta. ja kui me tuletame endale meelde, et enamus jaekauplejaid on väga väikesed ettevõtted, et see asjaolu et, et kolmkümmend kolm protsenti kõigist ettevõtjatest müüvad internetis, siis äh, see tõesti saab tulevikus olema väga oluline aspekt tarbijakaitseõiguste äh, seisukohalt. ja koordinaatori arvates on ka see, et mis puudutab seda kahte aastat, siis me peame äh, tagama selle, et me ei lahendaks äh, neid tarbija õigusi, mis äh, praegu tarbijatel on oma liikmesriikides. on mitu liikmesriiki, kus tarbijakaitse on paremini tagatud ja me peame tagama selle, et tarbijakaitseõiguste tase ei alaneks nendes riikides. ja teine asi Äh, millest rääkis ka Lucy Anderson, isegi praegu tarbijad ei ole ju tegelikult teadlikud, mis õigused neil on, nii et me peame tagama selle ja olema ettevaatlikud, kui me äh, räägime äh, selliste uurimuste tulemustest, me peame arvestama seda, et tarbijad tihti ei ole teadlikud ja me peame tagama selle, et tarbijad saaksid paremat teavet oma õiguste kohta aga koordinaator on väga rahul üldiselt Refiti tulemustega ja see on kooskõlas sellega, et soovitakse ühtset õiguslikku režiimi ja ta soovib koostööd teha raportööri ja variraportööridega lähemas tulevikus selleks, et seda ette, ettepanekut veelgi paremaks teha, aitäh. Kaja Kallas. proua Kallas, palun Sorry, been away. Um, yes, uh, the question, uh, I understand that jah, vabandust, olin ära. Uh, ma saan aru, et uh, siin on järeldus uh, selline, et me peaksime ka äh, internetivälise müügi kaasama sellesse reguleerimisalasse, aga küsimus on, et kas meil peaks olema ühtne resolu-, äh, regulatsioon nii tavamüügi jaoks kui interneti jaoks, internetimüügi jaoks, et kas seda on? ja kui vastus on, et äh, or is it that no different, eh, different või on mõistlik, et eh, kaugmüüki ja eh, netimüüki üldse ei eraldataks, vaid et neid koheldaks täiesti ühtemoodi. ehk siis, kas see režiim peaks olema täiesti ühtlustatud või mitte, see on minu küsimus. On my shadows list I have Dennis siin on tal Dennis Dion, Pascal, Marko ja Ines aga Julia Reda saab esimesena sõna, kas on veel keegi? Evelyn Kepard viimaseks, aga kõigepealt siis Julia, palun. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni nende äh, tulemuste eest, sellepärast et äh, see analüüs on väga oluline panus meie töösse. ma arvan, et üldiselt oleks mõistlik äh, liikuda ikkagi selles suunas, et interneti ja internetivälisele müügile oleksid ühesugused sidusad reeglid. aga minu jaoks ei ole siiski täiesti selge, milliseid järeldusi on Euroopa Komisjon nendest andmetest ja nende andmete tulemustest teinud, õigemini ei saa ma aru, kuidas nende järeldusteni jõuti see puudutab ka, see puudutab eriti õiguskaitsevahendite vaba valikut. nagu me teame juba ettepanekust, mille me saime detsembris, ütles komisjon, et õiguskaitsevahenditele tuleks luua hierarhia, aga paljudes liikmesriikides on tarbijal õigus vabalt valida õiguskaitsevahendeid ning kui ma komisjonist õigesti aru saan, siis soovitab ta nüüd selle vaba valiku ära võtta ja asendada õiguskaitsevahendite hierarhiaga kõikidel juhtudel. ma ei näe, et andmed sellist valikut toetaksid. tegelikult äh, on ju mitmed tarbijad, äh, kellel on õigus vabalt valida õiguskaitsevahendeid, ka vabalt valinud. see ei tähenda seda, et äh, tarbija valib alati õiguse oma raha tagasi küsida, ehk siis leping tühistada äh, ma arvan, et äh, õigus raha tagasi küsida on mõistlik õiguskaitsevahend ning sellest võib olla abi, aga mis puudutab äh, digitaalostusid, siis me näeme praegu ka sellist trendi, et tehakse palju väga väikeses summas äh, ostusid ning et tehingute väärtused on väga madalad näiteks äh, võib siis tekkida suur kiusatus hakata MP3-esid müüma viiekümne sendi eest ja kui sellisel juhul on olemas õiguskaitsevahendite hierarhia ja isik ei ole saanud seda, mida ta ostis äh, ning peab käima läbi pika kadalipu, enne kui ta saab raha tagasi küsida, siis on see ebamõistlik. paljud äh, tarbijad ikkagi teevad midagi juhul, kui neil on puudusega toode, üheksakümmend kaheksa protsenti tarbijast astub mingisuguse sammu, ükskõik, kas neil on õiguskaitsevahendite hierarhia või mitte. ehk siis enamik tarbijaid kaitseb oma õigusi igal juhul ja kasutab selleks neid õiguskaitsevahendeid, mida tal on võimalik kasutada. ma ei näe siin mingeid andmeid, mis õigustaksid seda, et vaba valik tuleb kaotada ja kokkuvõttes usun ma, et tegemist on poliitilise otsusega. ma tahaksin, et Euroopa Komisjon meile selgitaks, võttes arvesse Refiti tulemusi ja küsitletute vastuseid, kas te arvate, et on võimalik muuta neid ettepanekuid, mis te detsembris esitasite? siin juba tõstatati küsimus, kas ei peaks äh, kestvus, kaupade, kaupu puudutavat laiendama ka internetivälisele müügile. nii et äh, ma esitasin omalt poolt äh, veidi kriitikat ja veidi küsimusi ja tahaksingi nüüd teada, kas Refiti tulemused on äh, teie ettepanekuid kuidagi muutnud või kas need võivad muutuda, aitäh! So on my speakers list minu kõnelejate nimekirjas kõigepealt Evelyn Gebhardt, et kuid enne Evelyni tahaksin tervitada Äh, meie külalisi, kes on meie saali tagumistes ridadel, no Noi ulmist äh, külaliste rühm. ja ma arvan, et samuti on, on meil külaliste rühm. Brandenburgi avaliku teenistuse töötajatelt me alati tervitame parlamendi külalisi, suur tänu teile. see on äärmiselt oluline komisjon, me tegeleme tarbijaõiguste küsimustega, kui te ostate internetidelt ja Evelyn Gebhard on teid teie täna siia kutsunud ja see on teema, mis on palju kirgi üles kütnud ja ma tahan öelda, et te mõistate, kuidas me püüame eh, seadusandlike aktide detaile täpsustada. Evelyn, palun. aitäh, Viki ja mul on äh, ka alati väga hea meel, kui meil on äh, külalisi, kes äh, vaatavad, mida siis me saadikutena siin teeme ja kuidas me koostööd teeme piiriüleselt, see on väga oluline. teema, millega me täna tegeleme, on tõepoolest oluline ja ma tahaksin olla nõus härra Harri Muuga, et, et minu jaoks oleks oluline teada, keda siis täpselt küsitleti kas äh, tehti ka mingit vahet piirialade vahel, kus äh, piiriülene ostlemine on pigem äh, tõenäolisem kui teistes piirkondades, näiteks Baden-Württembergis on asi nii, et Badenis pigem tegeldakse sellega rohkem kui Württembergis. ka need asjad võiksid mõju avaldada ja teine asi Euroopa Liidus tundub asi olevat nii, et paljud tarbijad ei tunne oma õigusi. ja ka seda võib-olla oleks vaja täpsemalt analüüsida. see on nüüd äh, asi, mida ei saa Refiti abil lahendada, see on mulle täitsa selge, aga see võib väga palju mõjutada tarbijate vastuseid, see võib neid äh, põhimõtteliselt valeks muuta ja me peaksime seda analüüsima. ja kolmas asi, mida tahaksin teada, et kas me võiksime saada need küsimused sellisel kujul, nagu nad esitati, sest see, kuidas küsimusi esitatakse, võib olla väga oluline nende no, vastuste seisukohalt. ja see võib äh, ka anda meile teavet selle kohta, et kuidas neid äh, vastuseid tuleks äh, üldse vaadelda ja kui tegemist on õiguskaitsevahenditega, siis äh, tabelis on siis lühiajalised õigused ja ei tea, et kas need on tõesti sellised küsimused, mis, mida ka tegelikult esitati, sest ma pean ütlema, et tarbijaid viib see küll eksiteele sest siin tehakse vahet äh, selle vahel, et äh, kas äh, siin on kõik täiesti vaba või siis on ette ära öeldud, et millises järjekorras tuleks õiguskaitsevahendeid kasutada. nii et ma tõesti tahaks teada, et kuidas neid küsimusi täpselt esitati, et me saaksime hinnata seda, et kuidas, kuidas suhtuda nendesse protsendimääradesse, mis siin on ja üks asi, mis on väga huvitav ja ma tahaksin veidi taustainfot selle kohta ja sellest te ka just rääkisite oma esitluses, et äh, ettevõtjate jaoks äh, ei ole lõpptulemusena eriti oluline, kas äh, garantiaeg on kaks või kolm aastat. see loomulikult lahendaks ära paljud probleemid, sest äh, sest äh, õiguse harmoneerimise tõttu ei tohi tarbijate äh, olukord kannatada ja halvemaks muutuda ja me teame, et äh, olukord on erinev, et Prant-, Prantsusmaal näiteks garantii on kolm aastat, Ühendkuningriigi mõningates osades kuus aastat, Saksamaal ainult kaks aastat. me võime, ei saa ju öelda, et britid nagunii ei tea, kui pikk see garantii aeg on, et me võime siis ikka ka kaks äh, aastat panna ehm, kindlasti hoolitsevad äh, mõned inimesed kohe selle eest, et, et tarbijad sellest teada saavad. Need on asjad, mis meie jaoks on väga olulised ja sellepärast äh, oleks mul vaja veel lisainfot, et ma mõistaks, äh, kuidas äh, ma neid andmeid siin täpselt tõlgendama pean, aitäh. järgmisena saab sõna Antanas Goaga. suur tänu selle eest, see on küll esmane ülevaade, kuid on tekitanud palju segadust ja juba tõstatati see küsimus, et ei ole piisavalt ettevõtjaid kaasatud sellesse küsitlusse, väikeettevõtteid ja see annaks meile äh, selgema äh, arusaama sellest, äh, millest me räägime. ja mulle tundub, et, et võib-olla me liigume vana, vales suunas ja et internetimüügi mõjuhinnang tehti kiirustades ja see võib tuua suuremat kahju meie ühtsele turule kui kasu. me peame silmas pidama, et meie eesmärk on ühtse turu toimimine nii interneti kui ka internetiväliste ostude puhul ja seda ei tohi unustada. mulle tundub, et eh, see ettevõtmine liigub vales suunas. minu arvates eh, peaks komisjon selle ettepaneku tagasi võtma ja eh, pakkuma välja uued eeskirjad Äh, nii interneti kui internetiväliste äh, müükide puhul äh, maksimumeeskirjadel. kuna Refit näitab, et riiklikud eeskirjade reeglid, mis on rangemad kui Euroopa Liidus, on takistuseks piiriülesele kaubandusele. suur tänu! ka mul on paar küsimust ja ma tean, et te peate teisele koosolekule minema, kas te kavatsete seda avalikustada äh, sest praegu on see üleval meie veebilehel, kuid ma loodan, et te tahate seda avalikustada, kui te kavastate selle alusel otsuseid langetada ja ilmselt kaasata ka rohkem huvitatud osapooli konsultatsioonidesse ja ma olen nõus, et me peaksime tutvuma nende küsimustega, mida te esitasite, sest äh, tarbijad ostavad väga erinevaid internetikaupu äh, äh ja küsimus on selles, milliseid kaebusi äh, nõiale esitatakse. mina esitaksin võib-olla kaebuse, kui on tegemist kallihinnalise kaubaga ja võib-olla vähem kui äh, vähehinnaliste äh, kaupadega. me ei saa võrrelda erinevaid asju omavahel, kuid harmoniseerimine ei tähenda seda õiguste äravõtmist tagastamise õigus on õigus, mida minu riigi kodanikud väga oluliseks peavad tarbijatele ei meeldi see õigus parandada, äh, pidevalt parandada, parandada ja parandada, parandada. õigus parandada ei ole äh, võib-olla võrdne äh, teiste õigustega, kui see parandamine ei andnud tulemusi. kuid ilmselt me vajame ka täiendavaid vastuseid kirjalikult. ma tänan suur tänu esinaisele, suur tänu kõikidele lugupeetud komisjoni liikmetele, kes sõna võtsid. ma kõigepealt tahaksin korrata seda, mis on äh, volinik Jurovale saadetud kirjas. Te saate äh, saate sellise eelmaitse, need algsed andmed, mida veel hakatakse veel töötlema ja septembri lõpus te saate lõpparuande mis sisaldab kõiki neid andmeid, mis puudutab äh, internetimüügi reeglite harmoniseerimist. jah, lõpparuanne saab olema ja see avalikustatakse. komisjon püüab nüüd olla nüüd ausameelse maaklerina selles seadusandlikus protsessis, mis on käivitunud ja me püüame teile tutvustada meie parimaid leidusid, sidudes seda meie saavutustega ja mina oleksin esimesena pettunud, kui me oleme võtnud ühendust ainult kolmsaja seitsmekümne viie ettevõtjaga ja mitte viiesajaga, nagu Pascal Rimon ütles. kas te saate meid abistada selle tulemuse parandamisel? me oleme avaldanud ka Refiti avalikku konsultatsiooni, mis on olnud viis nädalat üleval, me oleme saanud kolmsada vastust ja ma soovin, et teie komisjon aitaks meil jõuda rohkem ettevõtjate ja rohkemate tarbijate juurde. Nende kaasamine on võtmetähtsusega, kuid vähemalt ma saan teile tagada, et tegemist on tõeliste kauplejatega, äh, nende seas on nii mikroettevõtjaid kui ka väikeettevõtjaid väga sageli me oleme kuulnud ka suurettevõtetele või Euroopa Liidu äh, liitudel, kellel puudub see kohaliku kauplemise tulem- äh,, kogemus. kuid ma olen valmis äh, aktsepteerima äh, teie kriitikat, et alati on võimalik saavutada rohkem ja paremaid tulemusi. mis puudutab tarbijaid siis loomulikult me oleme valmis teile täiendavat infot saata, see valim oli väga esinduslik, seal oli erinevate vanusegruppide, erinevate sotsiaalse taustaga vastajad ja ma arvan, et see ei tekita probleeme. me äh, arvestasime ka nende küsitletavate isimis, isikute äh, geograafilise elukohaga kahekümne kaheksas liikmesriigis. me hea meelega oleme valmis teiega jagama ka oma küsimustikku, ma nõustun mitme sõnavõtjaga, et mõningaid lisasid oleks võimalik paremini mõista, kui me ja teie näeksite ka neid küsimusi ja me oleme valmis neid teile edastama. ja ma arvan, et sellega ma võiksin lõpetada, nagu ma ütlesin, me oleme jõudnud nüüd etappi, kus me ise mõtleme, milliseid võimalikke muudatusi teha. see, mida me pakkusime välja detsembris, tundus meile väga mõistliku lähenemisega. ja need andmed, mida me teile täna tutvustasime, ei ole vastuolus sellise suhtumisega, et tegemist oli mõistliku lähenemisega, kuid alati on võimalik ka arutleda erinevate valikuvariantide peale. ja nüüd ma annaksin sõna üle oma kolleegile täiendavate vastuste jaoks suur tänu, esinaine. ma vastaksin mõningatele Äh, mõningatele märkustele äh, raportöör Arimoni ja proua Reeda poolt ja ka teie enda poolt seoses selle ettepanekuga. kõigepealt härra Arimon küsis, et äh, mida arvab komisjon ettepaneku kohaldamisala rak-, laiendamisest internetivälisele müügile? siin on ettepanekus juba öeldud, et väga oluline on äh, et nii tarbijad kui ettevõtted oleksid võimelised usald-, äh, kasutama äh, ühtset õigusraamistikku äh, nii tavamüügi kui internetimüügi puhul. nii et me oleme väga teadlikud sellest vajadusest ja Te näete, et äh, ka küsitlusandmed äh, kinnitavad seda ja nagu kolleeg Veronika Manfredi juba ütles, et meie eesmärk on neid andmeid arvesse võtta õigusloomelises protsessis nii teie jaoks kui äh, nõukogu jaoks ja võimalik järeldus võib tõesti olla nii, et me laiendame ka rakendusala ja te küsisite selle kaheaastase garantiiaja kohta, et kas seda tuleks siduda äh, toodete elueaga, komisjon on äh, pakkunud välja kaheaastase garantiiaja, meil on olnud erinevaid põhjusi, millest ma siin kõigist ei räägiks, aga tahaksin rõhutada ühte asja, üks põhjustest, miks me pakkusime välja sellise mudeli, oli, et ühtne äh, garantiiaeg tagaks õiguskindluse, kehtiks kõigile, kõigile liikmesriikidele ja seetõttu oleks äh, lihtsam äh, tegeleda nii internetivälise kui internetimüügiga. see tähendab seda, me oleme ettevõtetelt kuulnud nendest liikmesriikidest, kus on erinevad äh, garantiiajad, et kui igal, kui igal üksikjuhtumil tuleb otsustada, et äh, milline on toote garantiiaeg, siis need erinevad olukorrad ei taga just kõrget õiguskindluse taset ja lühike vastus ka proua Reidale miks äh, tuleks läbida äh, kõik see hierarhia. üheksakümne, üks e, selle ettepaneku erinevus üheksakümne üheksanda aasta direktiivist on see, et see esimene aste on tunduvalt äh, lihtsamaks muudetud. see on kirjas nendes tingimustes, mis on artiklis üheksa, nii et väga palju lihtsam on üleminek lepingu lõpetamisele ja et alati ei tule kõiki neid erinevaid äh, õiguskaitsevahendeid äh, kõigepealt kasutada. ja proua Ford, viimane asi. Ähm, te rääkisite siin erinevatest katsetest, äh, korduvatest katsetest toodet parandada, seda tõesti komisjon ei soovi ja sellepärast me rõhutasime põhjenduspunktis kakskümmend kaheksa, et tarbijat et äh, ei, tarbijale ei tohiks peale sur-, suruda e-, erinevaid korduvaid äh, parandamiskatseid, et peab olema mingisugune äh, tä-, lõpptärmin, ähm, et kui parandamine ei õnnestu, siis võib tarbija nõuda lepingu lõpetamist, aitäh! Maybe... suur tänu! kui ma nüüd paluksin komisjoni saata meie komisjoni liikmetele lingi äh, konsultatsioonideni ja, ja liikmed siis avaldaksid need teie jaoks. aga kui nad ei saa sotsiaalmeedia või muude kanalite kaudu linke teie konsultatsioonidele, siis ei ole neil lihtne seda infot edastada me kõik üritame ja edastame saadud infot, kuid meil on võimalik seda teha ainult siis, kui me saame seda infot. tänan. järgmine päevakorrapunkt on Laara Koomi raport Euroopa Kaitseliidu kohta. ja me täna analüüsime arvamuse projekti ja seda komisjoni poolt on ka raportöör härra Urmas Paet, see on sede allkomisjonilt, mis on väliskomisjoni allkomisjoni proua Kommi on oma arvamuse projekti esitanud kuuendal juulil. ma tean, et on oodata arvamusi ka eh, eelarve ja AFCO komisjonilt ja ma annaksin nüüd võimaluse proua Koomile äh, aru, alustada arutelu selle arvamuse teemal. suur tänu, esinaine. jah selle tundliku teemaga äh, tegelevad mitmed komisjonid. Äh, vaatamata Lissaboni lepingu jõustumisele äh, ei ole selles poliitikavaldkonnas palju muutusi olnud. on olnud küll edasiminekut, kuid tegemist on äärmiselt tundliku teemaga, eriti pärast terrorirünnakuid, mis on aset leidnud kõikjal Euroopas ja siin IMCO komisjonis on oluline teha ka omapoolseid ettepanekuid ja tõstatada neid küsimusi, mis on seotud kaitsetööstusega ja tegevustega, äh, mis on suunatud teabe jagamisele. ja need punktid, mida mina sooviksin rõhutada, äh, saavad olema osa sellest ettepanekust ja neid arutatakse ka väliskomisjonis. loomulikult me soovime tagada äh, julgeolekupoliitika tulemusliku rakendamise. kodanikud ei piirdu ainult muljega, et midagi on tehtud, nad peavad tundma ka, et nende turvalisus on paranenud. me peame tõstma oma kaitsevõimekust ja see on oluline kui me räägime Euroopa kaitsetööstusest, me peame mõtlema äh, ka ettevõtetes läbi viidud teadus- ja arendustegevustest äh, sellele, kuidas ähm, parandada ennetustegevust äh, ja kuidas välja arendada paremad kaitsemehhanismid. kõik see aitab tagada rahu. rahastamist on teatud olukordades tagatud. mõnedes Euroopa riikides, kuid meie soovime pikemat projekti ja ka eelarverida nende projektide jaoks meil on vaja jätkata koostööd liikmesriikide vahel, väga sageli dialoog puu-, dialoog puudub riikide vahel äh,, infot ei jagata omavahel ja erinevates organisatsioonides erinevad töötajad koostavad kavasid ja see tekitab probleeme. me ei tohi unustada ka seda, millised ohud eksisteerivad ja kõik need, mitte kõik ohud ei ole seotud ISISega, kuid samas ei tohi unustada, et me peame kaitsma ka oma välispiiri ja peame mõtlema ka meie sisepiiridele me peame tagama turvalise infosüsteemi ja tollisüsteemi toimimise. ja veel üks asi, mida ma tahaksin mainida ja sellest on räägitud ka erinevates komisjonides. ja see puudutab Euroopa armeed. on viidatud sellele, et see peab olema seotud ka meie ühise äh, luureteabe kogumisega, see ei tähenda seda, et äh, me loobume äh, luureasutustest liikmesriikides äh, sugugi mitte, me püüame koos toimetada teatud valdkondades, näiteks terrorismi ja küberjulgeoleku valdkondades ja keskenduda nendele valdkondadele. Euroopa Liidul on vaja sellist IT-süsteemi, kommunikatsioonisüsteemi, mis on uuenduslik, äh, kus rakendatakse kõrgtehnoloogiat. Euroopa Liidul on vaja selliseid tehnilisi vahendeid Äh, mille abil on võimalik ka äh, koostada prognoose ja seeläbi äh, teada saada, millised on potentsiaalsed rünn-, rünnakud. Need on küll väga ambitsioonikad sihid, kuid ma usun, et need eesmärgid on saavutatavad ja nendega tuleb tegeleda lähitulevikus. ma ei soovi, et liikmesriikide riiklikud egod blokeeriksid seda tööd ja seda on juhtunud äh, selle valdkonna paljude direktiivide ja teiste õigusaktidega. ja mulle tundub, et äh, meie komisjon tegutseb Euroopa nende probleemide keskmes, me peame olema veelgi rohkem kaasatud ja ma tahan olla kindel, et vähemalt siis, kui me mõtleme äh, toimunud rünnakutele ja inimsurmadele ei tohi unustada, et Euroopa Liit mitte soovis sellist olukorda, kus li mõned liikmesriigid astuvad tagasi ja Euroopa Liit ei suuda tegutseda. proua Grapini on sotsiaaldemokraatide variraporteer. kas keegi veel soovib sotsiaaldemokraatide nimel sõna võtta? ei. Äh, Emma McClarkin ECR-ist suur tänu esinejale, suur tänu raportöörile äh, selle arvamuse eest ma püüan väga delikaatselt ja selgelt läheneda oma poolsetele kommentaaridel. kui ma tutvusin selle arvamusega EMKO-s, see julgustas mind. võib-olla me keskendume põhiliselt hangetele, mis on EMKO vastutusalasse kuuluv, kuna riigihangete rakendamine ja eriti kaitsehangete rakendamine on olnud siiani e mm, vilets, võib-olla me peaksime keskenduma ka konkurentsivõime suurendamisele kaitsetööstuses ja me räägime ka läbipaistvuse puudumisest, mis on saanud takistuseks sellel turul ja sellel tööstusvaldkonnad, võib-olla me peaksime parandama olukordi kaitsetööstuse VKE-dele, et need paremini kaasata äh, tarneahelates ja täiustada ka äh, teadus- ja arendustegevust. võib-olla meil on vaja äh, kavandada strateegia, et tõhustada äh, vastava direktiivi toimimist, neid kõiki mainitakse siin lühidalt, kuid pärast seda, äh, kui me rõhutame siseturu rolli, ähm, räägitakse nüüd Euroopa armeest ja see ei ole müüt, äh, see ei ole mitte euroskeptikute poolt, see on mustvalgel kirjel. Euroopa armee on suur sekkumine liikmesriikide suveräänsusesse ja selle kaasamine siseturu arvamusse eh, ei ole minu arvates õigustatud. Eh, see liialdab märkimisväärselt meie komisjoni tegevusmandaati ja me oleme ilmselt sellega liiga kaugele läinud eh, ja oleme nagu astunud sede mandaadi piirides, kuid Euroopa Liidul ei ole volitusi äh, sekkuda äh, kaitseküsimustesse, kui nõukogu ei ole seda ühehäälselt nõudnud. minu arvates äh, see ei sobi meie komisjoni tööga ja see jätab meid üle, jätab meid ilma võimalusest keskenduda nendele valdkondadele, mis kuuluvad meie pädevusse, eriti seoses turuga. ma tervitan ka neid ettepanekuid, mis on kavatsuste protokollis äh, Äh, tehnilise informatsiooni käsitlemine ja muud, need on valdkonnad, kus siseturul on võimalik rohkem saavutada, me peaksime nõudma suuremat läbipaistvust, et tarneahelad avaneksid, et äh, tekiks rohkem võimalusi äh, osaleda kaitselepingute saamisel ka VKE-del. me peaksime oma poolt tegema kõik, et julgustada ettevalmistavaid meetmeid selleks, et parandada ka kaitsealaseid uuringuid ja eh, me peaksime keskenduma ka eh, nende oskuste vähesuse mm, ülesaamisele. Eh, see on väga oluline aspekt ECR-i jaoks ja minu jaoks isiklikult, et me tunnustame ja väldime dubleerimist rahvusvaheliste ettevõtmistega samades valdkondades, eriti NATO poolt. ja selles strateegias Eh, me ei tohiks korrata seda üle, millega tegelevad nimetatud organisatsioonid ja eh, kui me dubleerime seda, siis sellega me lahjendame võimalikke investeeringuid ja see kahjustab Euroopa julgeolekut ja kaitsevõimet ja on üsna ebatõenäoline, et me suudame oma eh, rahalisi kohustusi täita, kui meil on nii palju erinevaid projekte käsil. ma teen oma poolt olulisi muudatusi sellesse arvamusse ja keskendun põhiliselt turule selleks, et tugevdada ja edasi arendada kaitsetööstust ja kaitsesektorit ja ma loodan, äh, me keskendume sellele, et sellesse kaasatakse ka VKE-d ja et paraneb ka konkurentsi olukord selles valdkondas. ja mina ei hakkaks tegema suuri geostrateegilisi äh, avaldusi, me peaksime oma äh, keskendumise muutma ja me peaksime keskenduma sellele, mida me tõesti soodame parandada ja toetada. Morten Lockhart. härra äh, Googa tema nimel, ma räägin Martin äh, Lokkegaardi nimel äh,. ALDE äh, seisukoht on väga laiaulatuslik, sõltuvalt sellest, äh, kus liikmed äh, pärit on, kuid me räägime IMCO-st, siis me leiame, et tuleks keskenduda rohkem hangetele äh, ja selles osas meil on mõningad ettepanekud sõnastuse parandamiseks. ka arvestades Taani opt-out'i, arvestades seda, et selles küsimuses on Aldes ka erinevaid seisukohti, härra Lokkegaard leiab, et nüüd on õige aeg kutsuda üles Euroopa e-, ei ole nüüd õige aeg üles kutsuda Euroopa armee loomisele seetõttu tahab ettepaneku kustutada need osad äh, selles arvamustekstis või pehmendada sõnastust. Evelyn, kas sa soovid Maria Grapini nimel rääkida? jah, aitäh. kolleeg Maria Grapini ei saa kahjuks täna siin olla, seetõttu andis ta mulle ühe paberilehe, mida ma siin nüüd inglise keeles ette loen sest äh, minu jaoks on need äh, terminid siin äh, liiga keerulised, et ma, et ma neid suudaks samaaegselt saksa keelde tõlkida. ma tahan kõigepealt tunnustada Laara Kommit selle arvamuse teksti eest ja tahaksin Äh, muudatusettepanekuid teha järgnevates äh, äh, küsimustes. Maria arvab, et me peame võtma arvesse seda, et olemasolev kaitseturg on väga killustunud ja et enamus lepingutest anna-, antakse riiklikul tasandil, me peame tagama kõigile Euroopa ettevõtetele juurdepääsu sellele turule. VKE-del on probleeme, kui tegemist on turult lepingute saamisega ja meil on probleeme ka allhanke tegemisega ja seetõttu on vaja pakkuda neile selget teavet, mis võimaldaks äh, ettevõtetel kasutada e-, erinevaid võimalusi, mis selles äh, kaitsesektoris on. oleks äh, kasu sellest, kui me kutsuks üles komisjoni hindama, kas direktiivis ette nähtud Äh, eesmärke on saavutatud ja võtta vajalikke meetmeid selleks, et äh, kohandada õigusloomelisi äh, dokumente kaitseturu vajaduste jaoks. vaja oleks ka läbi viia uuringuid kaitsesektoris selleks, et parandada kaitse Mm, tehnoloogiat, kaitsetööstust. mis puudutab sertifitseerimist ja Euroopa ühtseid norme eh, kaitsesektoris, siis mm, neid oleks vaja juurutada selleks, et eh, et eh, tagada konkurentsivõimet ja, ja kõrgeid standardeid Äh, sooviks rõhutada ka seda, et vaja oleks äh, paremat planeerimist, äh, koostööd ja varustuse moderniseerimist, eriti võttes arvesse seda, et, et kaitsesektoris on kulud väga kõrged. kuna on olemas ka alaline struktureeritud koostöö ja see võrgustik tuleks avada kõigile liikmesriikidele. ei ole mainitud äh, Ahveti raportis ka ühisuuringute keskust ja seda oleks samuti vaja käsitleda. ja ettepanekud, mis puudutavad äh, Euroopa tsiviil- ja sõjalisi võimeid, äh, Euroopa kaitsetööstuse mm, reeglid peaksid võimaldama kõigil liikmesriikidel äh, sõjalisi võimeid arendada. ma ei ole kindel, et ma kõigest aru sain, ütleb kõneleja, aitäh. Um, so... aitäh, Julia Reda Roheliste nimel. suur tänu, proua esimees, ma räägin variraportööri Šoltese nimel, kes vabandab, et ei saa siin olla, sest ta on teise komisjoni koosolekul. üldiselt on proua Koomi arvamus Euroopa Kaitseliidu teemal selline, et rohelised saavad seda toetada. härra Šoltes soovib siiski rõhutada teatud asju esiteks, kuigi me nõustume raportööri seisukohaga selles, et Euroopa peab tegema tugevamat koostööd liikmesriikide vahel, tahaks härra Šoltes ikkagi lisada, et puudub piisav läbipaistvus selles osas, mis puudutab suhteid liikmesriikide kaitsejõudude ning kaitsetööstuse vahel. lisaks ütleb ta veel seda, et on korruptsioonijuhtumeid, mis tähendab tõhususe puudumist avaliku sektori raha kasutamisel ja suuri kulutusi maksumaksjale. seetõttu on vajalik suurem läbipaistvus, sest ainult nii saab korrektselt kontrollida kulutusi ning ei teki mingeid kohustusi teha ebavajalikke kulutusi härra Šoltes toetab raportööri arvamuse neljandas punktis, kus räägitakse sellest, kui oluline on avaliku eh, hanke osakaal. avalike hangete mehhanism peaks kaasa tooma korruptsioonivastase võitluse, konkurentsimoonutuste puudumise ning eh, ka suurema läbipaistvuse siseturu toimumise, toimimisel, mis puudutab Euroopa Kaitseliitu. Need on lühidalt ainult mõned asjad, kuid kindlasti esitame me ka parandusettepanekuid, et seda arvamust veelgi tugevdada. suur tänu! Are there any kas on veel sõnasoove? siiski ei, kas, kas on veel kedagi, kes nüüd soovib end üles anda? seega on jälle minu sõnavoor. panen teile veel kord südamele jääda ikkagi meie komisjoni pädevuse piiresse kui ma pean pidama suuri võitlusi teemadel, mis on selgelt seotud meie pädevustega siis on ka teisi komisjoni esi-, teis-, teiste komisjonide esimehi, kes ütlevad, et aga arvamustes kaldute te ju ka teistesse valdkondadesse ja, ja väljute oma pädevuste piiridest. ja siis on mul küllalt raske kaitsta äh, meid nendel teemadel, mis kahtlemata on meie pädevuses. kindlasti on siin mitmeid äh, delikaatseid küsimusi ja arvamused lähevad muidugi lahku, ma ei hakka nendel praegu pikemalt äh, peatuma, aga ütlen ikkagi, Laara, palun ma saan aru, millised on sinu poliitilised eesmärgid, aga minu kui komisjoni esimehe jaoks muutub see väljakutse väga suureks, kui kogu aeg ähm, jääb mulje, et me rõhume neile punktidele, mis meie pädevusse üldse ei kuulugi. eriti on see nii siis, kui meie ees seisab potentsiaalselt täiesti suur võitlus äh, sede alakomisjoniga riigihanke küsimustes, mis puudutab kaitsesektorit sest tegelikult on see siiamaani olnud IMCO pädevuses ja peaks nii ka jääma. mina tahaksin selle võitluse võita ja tahaksin järelikult keskenduda nendele valdkondadele, kus meil on selge pädevus. sõna saab uuesti Laura Komi. suur tänu, proua esimees. omalt poolt ütlen, et tegelikult on mõnikord raske aru saada, mis on IMCO pädevuses ma saan aru, et teie töö on keeruline. aga kui me räägime siseturust, siis me räägime ka inimeste liikumisest, me räägime kaupade liikumisest ja ettevõtete liikumisest. see, mida me siin püüame teha, ongi keeruline ja mõnikord ei ole kerge aru saada, mis on meie pädevuses, kui muidugi välja arvata teenused ja muu säärane. praegu elame väga erilisel ajahetkel. meil on teenuste direktiiv ja teisi direktiive, mida meie komisjon praegu peab arutama ja tihti on pädevused sellised, et pole kindel, kellele need kuuluvad. hetkel räägime me julgeolekust. julgeolek on siseasi. see puudutab Euroopa Liitu. järelikult ma ei arva, et me väljume oma pädevuste piiridest. mida rohkem komisjon julgeolekuküsimustest räägib, seda parem. tegemist on ju väga raske olukorraga võib-olla tõesti meie debatt on pisut äh, sürreaalne, sellepärast et äh, suvel toimus Brexit ja nüüd äh, arutab ka Briti parlament küsimusi, mida nemad kunagi jõustama ei hakkagi. me oleme väga eriline komisjon. ma võin lepingute punktis liikuda edasi tõepoolest, on mitmeid teemasid, millega me võime lähemalt töötada. see, et siin räägitakse armeest ja salaluurest, minu meelest on see oluline. liikmesriigid ju arutavad seda. Nad arutavad seda omavahel, seda ei arutata väljaspool neid For... muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes september see tähendab kolmapäev kell kaksteist null null päeval. pärast seda on meil aega muudatusettepanekuid kaaluda ning me arutame neid kahekümne üheksandal septembril ja üheteistkümnendal oktoobril komisjon hääletab. järgmine päevakorrapunkt on hääletus, mis algab pool viis ja seetõttu me ootame, kuni kell tõesti saab pool viis, et kõik liikmed oleksid kohal. aitäh! daamid ja härrad, palun, palun siis minna äh, hääletuse juurde ja esimene punkt siin on Euroopa Liidu eelarve aastaks kaks tuhat seitseteist, äh, kõik äh, jaod. raportöör on proua Jaakonsaari ja kõigepealt hääletame siis selle hääletusnimekirja järgi, mis puudutab eelarveridasid. kõik osad, kõik jaod suurenevad peale ühe ja ma loen siis nüüd ette numbrid. kuus, kuus, üks, kaks on esimene. ja ma ütlen poolt, vastu. kuus, kuus, üks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuus, kuus, üks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuus, kuus, üks, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuus, kuus, üks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuus, kuus, üks, vabandust, kuus, kuus, null, null. kõigepealt hääletus äh, äh, märkuste üle poolt, vastu, erapooletuid ja märkused langevad ära. number kuus, kuus, null, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuus, kuus, null, üks, kes on, null, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuus, kuus, null, kolm, kõigepealt märkused, märkused, kes on poolt, vastu, erapooletuid langeb ära, kuus, kuus, null, kolm, numbrid, kes on poolt, vastu, erapooletuid. mis puudutab numbreid kuus, kuus, null, kolm. kes on poolt? vabandust, elektrooniline kontroll. The numbers, jah yeah.. Okay, and that has fallen. vastu võetud vabandust, tagasi lükatud kuus, kuus, üks, kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuus, kuus, üks, null, neli, märkused pilootprojekti kohta, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja numbrid kuus, kuus, null, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus, kuus, null, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus, kuus, null, kuus, märkused kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja numbrid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuus, kuus, null, kaheksa, märkused, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, null, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuus, kuus, null, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja nüüd ühes plokis üks, kaheksa, üks, üheksa, kakskümmend ja kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. kuus, kuus, null, kuus märkused, vabandust, kuus, kuus, null, seitse märkused, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, null seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ja nüüd ühtse plokina kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuus, kuus, null, viis märkused, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ja numbrid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuus, kuus, kümme märkused, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ja numbrid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. null üheksa on tagasi võetud. Äh, kommentaar on tagasi võetud, kuid äh, summat mitte või ei. niisiis kuus, kuus, null üheksa, ainult äh, summad, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuus, kuus, üks, üks tagasi võetud. muudatusettepanek teksti kohta, summad, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. ja nüüd hääletame me kogu raportit. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime that falls. tagasi lükatud kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitseteist tagasi võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuus osadena, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa tagasi võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, ma arvan, kuid kontrollime. kindlasti tagasi lükatud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ja lõpphääletus. üks hääl puudu. hääletus on lõppenud veel üks poolthääl Laaralt. selge vastu võetud kakskümmend kaks poolt, kuus vastu kolm erapooletut. Laara Koomi masin ei töötanud, Eva oma, vabandust. igal juhul teame me, et üks Rahvapartei fraktsiooni hääl on rohkem, kui praegu välja paistab äh, hääletusmasinate järgi, mis võib olla oluline. äkki soovid istuda teise masina taha? vaatame, kas see, see töötab paremini. praegu aga õnnitleme Liisat, sest eelarve töö on alati väga keeruline. me läheme edasi ühe hääletusega, mis puudutab institutsioonide vaheliste läbirääkimiste avamist seoses relvade omamise, omandamise ja omamisega. ja enne kui me hääletame, annan ma sõna. suur tänu, proua esimees. enne kui me hääletame, ütleb proua Tšerandova, tahaksin ma üle korrata oma muret, mis puudutab neid institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. paljud Tšehhi relvaomanikud, aga ka teised isikud saadavad mulle pidevalt kirju ja ütlevad, et see ettepanek võib neile kahjulikult mõjuda. ma usun, et me peaksime seda arvestama. Nende mure arvestamiseks peaksime me tagama, et meie diskussioon on puhtalt äh, faktipõhine ja et me oleme ikka kätte saanud kogu vajaliku teabe. seetõttu panen komisjonile südamele, et nad annaksid meile nii palju asjakohast teavet kui vähegi võimalik ja et see teave tuleks kõigist liikmesriikidest ning et seda antaks võimalikult kiiresti, aga kindlasti enne, kui me hakkame rääkima sellest, kuidas äh, tulirelvi äh, kategooriatesse jaotada. ma arvan, et meie eesmärgiks on ikkagi sellised läbirääkimised, millega tavakodanikku ei karistata, aitäh! Um, I, I note that ma tean, et härra Alain on siin, ta on Euroopa Komisjoni liige ning märkis selle kindlasti ära. Evelyn Gebhardt, kas ma võiks palun Sergio Cofferati nimel ka komisjonile esitada ühe küsimuse, et ta saaks vastata meile kirjalikult, kui ta vastab kirjalikult? nimelt on ta selle mulle inglise keeles niimoodi kirja pannud, et äh, millised äh, kasutajate kategooriad kasutavad äh, tulirelvi. Mm, kuna me oleme ette näinud terve rea erandeid, võiks see olla väga oluline selleks, et mõista, et milliseid kasutajaid need uued välja pakutud meetmed üldse puudutavad. ma arvan, et väga hea oleks mõned inimesed avaldavad meile väga palju survet, toimub väga palju lobitööd, levitatakse internetis ka väga palju valeinfot ja väga hea ja kõige oleks see, kui me saaksime tõesti õiged vastused neile küsimustele, aitäh! tuletan komisjonile ja avalikkusele ja ka komisjoni liikmetele ette meelde, et enne IMCO hääletust kirjutasin ma komisjonile variraportööride nimel ja palusin, et mulle antaks eriteavet kõigi nende asjaolude kohta. ja ma tahtsin teada ka arvandmeid, kuid me ei saanud vastust kummalegi küsimusele. ehk siis meil ei ole mingit teavet äh, tulirelvade tüüpide kohta, mis äh, ettepanekuga hõlmatakse ja meil ei ole ka arvandmeid. me teame, et komisjon on võtnud ühendust liikmesriikidega, me eeldame, et me saame selle teabe aga me ei taha mitte ainult neid arvandmeid, me tahame ka eriteavet. me oleme seda selgitanud. proua Tšernantsova on väga selgelt öelnud, et me ei saa ilma selle teabeta kolmepoolsetesse läbirääkimistesse astuda. ma näen, et paljud isikud selles ruumis praegu noogutavad. nüüd, kus see sõnavõtt on protokollitud ja komisjonile on teada, et me jätkuvalt ootame üksikasjalikku teavet, asume hääletamise juurde. ning hääletus puudutab siis institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ja mandaati. veel üks hääl siit vastu võetud kahekümne nelja poolthäälega, kolm vastu ja viis erapooletut. tänan teid! And just whilst people in the room, if any of the shadows want kui mõni variraportöör soovib minuga järgmisel nädalal kohtuda, palun sellest teada anda. Ladies and gentlemen, can I ask you, is it quite... daamid ja härrad, ma tahaksin küsida, kas saalis on külm? jah. ma olen saanud kaebusi ähm, temperatuuri kohta saalis ja ma palun, et te vastavad tehnilise hoolduse töötajatele sellest teatate äh,. see ei ole mitte see, et inimesed tulid puhkust tagasi, et külmetavad, vaid tundub, et konditsioneeriga on mingeid probleeme Um, the next item... järgmine päevakorrapunkt, Euroopa poolaasta äh, majanduspoliitika koordineerimiseks ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamine, raportöör on Catherine Styler, me arutame muudatusettepanekuid äh,, kuid äh, raportöör ei ole mitte Lucy Anderson, ma vabandan, äh, ta asendati, Catherine'it asendab Lucy nüüd meil on viiskümmend kaks erinevat muudatusettepanekut, mis on esitatud ja ma annan kohe sõna üle Lucy Andersonile. suur tänu, Viki. ma ei ole raportöör. ma asendan Catherine'it, kes vabandab, et ei saa täna kohal olla, kuid mul on hea meel tema nimel sõna võtta ja sotsiaaldemokraatide nimel sõna võtta see arvamus, nagu te teate, panustab majanduskomisjoni igalaastasele raportile, keskendudes Euroopa poolaastale ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta prioriteetidele. Catherine soovis öelda paar sõna esitatud muudatusettepanekutega. ta tahab tänada kõiki variraportööre väga väärtusliku ja tõsiseltvõetavate äh, äh, täienduste eest. esitati kokku kuuskümmend kaks muudatusettepanekut, millega arendati edasi mõningaid aspekte, mis olid arvamuses esitatud ja äh, ka uusi täiendavaid aspekte, suurem osa muudatusettepanekud keskendus järgmistele küsimustele. Äh, maksustamine, äh, kuna äh, eksisteerib väga palju erinevaid käibemaksurežiime ja see, nende seos ühtse e-turuga. me peame tugevdama võitlust kõr-, maksudest kõrvalhoidmisega ja maksupettustega, mis on prioriteediks meie parlamendi jaoks. korratakse üle vajadust, et Äh, ühtse turu õigusaktid võetakse üle ja jõustatakse ja ka pool aastat puudutavad õigused ja kutsutakse üles komisjoni kasutama ka rikkumismenetlust kui välja. investeeringud koolitusse äh,, elukestvasse õppesse, õpipoisi ja praktikavõimalustesse ja teistesse samasuguste võimaluste. raportöör püüdis kaasata nii palju muudatusettepanekuid kui võimalik kompromissina äh, esimene kompromissmuudatusettepanekute eh, variant saadeti variraportööridele täna hommikul ja Catherine loodab, et eh, variraportööril on piisavalt aega nende analüüsimiseks ja ootab huviga nende edaspidist arutelu eh, variraportööride koosolekul, mis on kavandatud kolmapäeval kell kolm viisteist ja me hääletame seda arvamust EMKO-s kahekümne kuuendal septembril. suur tänu kuulamast! Um, so Rose Tatsun is replacing Adam Schenfeld. Adam Schenfeldi asemel Adam Schenfeld ei saanud kohal viibida ja ta vabandab ja ta palus mind, võttis minuga ühendust, lugeda tema nimel ette tema tähelepanekud. ja tal on järgmised kommentaarid nagu on e, eelmistel kordadel e, arutelude käigus rõhutatud, siis laias laastus e, Rahvapartei nõustub raportööri seisukohaga väga paljudes punktides, mis sisalduvad raporti eelnõus. mis tähendab seda, et me oleme valmis toetama muudatusettepanekuid ja võimalikke kompromissettepanekuid, mis tugevdavad selle raporti põhisõnumit ja rõhutades Euroopa poolaasta tähtsust ja ka seda, kui tähtis on omada riigipõhiseid soovitusi, sest meie arvates need aitavad stimuleerida äh, ühtse turu toimimist. Äh, suurem toetus VKE-dele on samuti tähtis ja ka idufirmade toetamine. väga sageli äh, põrkuvad nad haldustakistustele ja me peame läbi vaatama teenuste direktiivi, kvalifikatsioonide tunnustamise määrused, juurdepääs reguleeritud kvalifikatsioonidele teatud liikmesriikides äh,. ja seda eesmärgile äh, et kõik toimiks hästi, meil on vaja oma ühtset siseturgu e ja teatud valdkondades me peaksime võib-olla ähm, pöördama rohkem tähelepanu ja äh, ilmselt esiteks selle kohta ka muudatusettepanekud ja me toetame neid, eriti tänapäeval, kui me teame, et vohab protektsionism erineval kujul, me peame tagama meie ühtsele sise- ja e-turule tugeva toetuse äh, ja need soovitused, mis on esitatud Euroopa poolaasta raames, näitavad, et kui me võtame vastu mingeid õigusakte, siis äh, erinevad liikmesriigid tõlgendavad need erinevalt ja me peame ära kasutama selle arvamuse poolt ava, avaneva võimaluse esile tõsta nii komisjoni kui ka liikmesriikide prioriteete. härra Scheinfeld äh, palus mul edasi öelda jah me soovime teha koostööd nende eesmärkide saavutamise nimel ja et ta koostab kompromiss muudatusettepanekute projektid, mida me edaspidi arutame ja härra Scheinfeld tänab kõiki koostöö eest täna. Um... suur tänu äh,. Äh, Taani, sa räägid äh, Richard Suliku eest ja ma räägin Richard Suliki nimel, kes ei saanud kohale. ka tema tahaks tänada raportööri tehtud tööst äh, Äh, äh, ta nõustub väga paljude aspektidega selles arvamuses. Euroopa poolaasta jõustamine on olnud üsna vilets alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ja see arv näitajate suhtes on juba langenud. Äh, Euroopa Liit on võtnud endale teatud vastutused ja kohustused ja püüab lahendada kõiki võimalikke probleeme me peaksime keskenduma rohkem siseturule ja vähem nendele probleemidele, mida riigid ise saavad lahendada ja mis on sätestatud meie aluslepingutel. kui liikmesriikidel on probleeme riigipõhiste soovituste rakendamisega Euroopa poolaasta raames, siis tuleks ähm, läbi viia hindamise, mis on selle põhjuseks ja üks põhjustest on võib-olla see, et liikmesriikidele esitatakse väga kiiresti ka uusi nõudeid. härra Sullek riigi rõhutab, et me peaksime siiski rõhutama subsidiaarsuspõhimõtet ja need soovitused äh, vajavad ka täiesti. mis puudutab arvamus, siis äh, ta on mures sellepärast, et avaliku teenistuse valdkonna moderniseerimine toimuks õigesti. ja ta rõhutab ka mitmes riigis levinud tava seoses äh, äh õigusaktide kvaliteedi ja läbipaistvuse ja ei tohi mitte niivõrd rõhutada nende kiiret rakendada. härra Sullet ütleb, et positiivne lähenemine ühtsel turule on vähendada liikmesriikides halduskoormust praktiliselt nii madalal kui võimalik, vastasel juhul hakkab see kahjustama kõike seda, mida me jõuame luua. ja ta loodab jätkata koostööd raportööri ja variraportööridega. Colleagues, uh, first of all, I would like to once again thank the rapporteur and shadow rapporteurs for the excellent work on this draft opinion.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 Thank you. Um, Julia, you speak? suur tänu uh,. Julia, kas sa räägid roheliste nimel? ei. kas on rohkem sõnavõtja soovijaid? ei ole. Uh, Lusi, kas sa soovid veel kord sõna saada? ei, suur tänu nende tähelepanekute eest Catherine loodab, et eilsel äh, kohtumisel äh, äh, osalevad nii paljude fraktsioonide esindajad kui võimalik. suur tänu. me oleme natuke ajakavast ette jõudnud, mis pole sugugi halb ja järgmine ning viimane punkt meie päevakorras on Zulo raport siseturu teemal. veebisisu teenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul. kakssada viiskümmend seitse muudatusettepanekut on esitatud ja kolmeteistkümnendal juulil toimus esimene variraportööride kohtumine ja nüüd ma annan sõna üle kõigepealt raportöörile. aitäh õigusloomeline ettepanek on üsna lühike, seda ka öeldi, aga äh, nagu öeldud, on väga palju muudatusettepanekuid ja see tähendab, et parlamendi jaoks on see tõesti väga oluline raport. ma pean ütlema, et enamus muudatusettepanekutest lähevad samas suunas ja see tegi kompromiss äh, muudatusettepanekute sõnastamise lihtsamaks ja ma loodan, et kõik saavad neid kompromissettepanekuid ka toetada. esmalt on vaja öelda, et seda reformi ei tohi tõlgendada nii, et äh, saadakse ligipääs kõigile teenustele, see äh, ohustaks tegelikult äh, juurdepääsu ja see oleks vastuolus ka praeguse autoriõiguste režiimiga. tegemist peab olema ajutise viibimisega teises liikmesriigis. tahetakse anda nendele teenusepakkujatele, kes pakuvad tasuta veebisisu, et nemad kasutaks fictio juris äh, režiimi. Nad peavad siis äh, kasut-, kõiki äh, määruses ette nähtud norme täitma, et tõesti kindlaks teha kasutaja asukoht, tuleb öelda ka, et need meetmed peavad olema proportsionaalsed ja mitteinvasiivsed, et vaja on tõesti koguda ainult neid andmeid, mis on tõesti hädavajalikud. eriarvamusi oli seoses äh, lubatud meetmete paikapanemisega. ma üritasin leida kompromissi, ma loodan, et variraportöörid ja kolleegid on äh, positiivselt meelestatud selle osas. Äh, nimekiri määruses mida oleks võimalik äh, muuta selleks, et oleks võimalik kiiresti reageerida tehnoloogilistele uuendustele, aga seda, mm, seda võimalust välistati, et meil oleks siin selline avatud äh, klausel, mis võimaldaks selliseid kompromisse on oht, et äh, et nõrgemas olukorras olevad äh, poolt äh, siin äh, ära kasutataks, me tahame äh, rohkem aega, sellepärast et tööstusel on ka vaja kohandada oma meetmeid. see fictio juris peaks kuueks kuuks kehtima neile, kes suudavad tagada kontrollimehhanismi toimimise, aga alles kaheteist kuu möödumisel peaks see tõesti muutuma siduvaks. on palju asju, mida fraktsioonid saavad toetada, seetõttu ma arvan, et tegemist on äh, dokument, tekstiga, mida on võimalik vastu võtta ilma suuremate raskusteta. aitäh. proua Paunova, palun. aitäh. esmalt äh, tahaks tänada raportööri, suurepärase variraportööridega kohtumise eest, mis meil oli enne suvepuhkust. ja meil oli siis võimalik selgitada, millised meie seisukohad olid ja mis ähm, põhjusel me olime mingeid muudatusettepanekuid esitanud. ja meil oli üldine kokkulepe ka minu meelest sellel kohtumisel, et komisjoni ettepanek oli väga hea ja et me peaksime keskenduma ainult väga vähestele ja väikestele muudatustele. ja soovitakse võimalikult kiiresti edasi liikuda selle äh, teemaga, et me tõesti saaksime tagada seda, et äh, Euroopa kodanikud saaksid äh, kõikjal äh, kogu Euroopa Liidus tarbida legaalselt ostetud online teenuseid, ilma et nad peaksid äh, täiendava bürokraatiaga ennast koormama ja ettevõtetel oleks äh, samas võimalik pakkuda rohkemaid teenuseid. väga oluline on rõhutada, et mitte mingil juhul ei peaks see määrus äh, piirama ettevõtete võimalust tegeleda uuendustegevusega või äh, Ähm, piirama väikeettevõtteid, mikroettevõtteid, kes äh, võiksid pakkuda uusi teenuseid. ja oli näha, et äh, on üksmeel selles osas, et äh, kontrollimeetmed peaksid olema proportsionaalsed, ei tohiks minna kaugemale vajalikust, mm, mis võimaldaks meil selle määruse eesmärki täita ja muudatused, kompromissmuudatusettepanekutes on seda ka arvesse võetud. tegemist oli ettepanekuga viis, kui ma ei eksi. ja kas me valiksime siis delegeeritud õigusakti või mõne muu võimaluse või kahe erineva võimaluse kombinatsiooni, ma arvan, et sellest on võimalik rääkida järgnevate päevade jooksul, aga EPRS teenuste puhul me oleme mm, palunud nende arvamust, et äh, milline oleks äh, kõige mõistlikum meetod selle nimekirja äh, nimekirja uuendamiseks, ma olen saanud selle analüüsi täna ja ma mm, vaatan selle läbi ja meeldi arutan seda siis ka teiste variraportööride ja raportööriga Need olid siis peamised asjad, mida, millest täna rääkida tahtsin. on äh, loomulikult äh, veel terve rida teisi teemasid, vähem olulisi teemasid ja üritame loodetavasti nendega ühele poole saada järgmise nädala jooksul. minu jaoks on väga oluline see, et äh, me oleme võimelised kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks ühe lugemise jooksul kokkuleppele jõudma, meie jaoks on oluline võimalikult kiiresti oma kodanike ja ettevõtete jaoks äh, selle teema käsitlemine lõpetada, see oleks väga oluline, äh, meil või, oleks tõesti võimalik äh, näha neid käegakasutavaid ja kiireid tulemusi, mille abil saaks võidelda ka järjest enam maad võtva euroskeptitsismiga. aitäh ja teen meeldi teiega koostööd tulevaste, järgnevate kuude jooksul. aitäh, Nikolai Tanti, palun. aitäh, tahtsin tänada raportööri ja teisi variraportööre selle töö eest, mida me siin teeme. ma arvan, et tegemist on ettepanekuga, mille puhul meil õnnestub kiiresti kokkuleppele jõuda, nagu ka juba öeldi. ma arvan, et meil on tõesti kõik tingimused täidetud, et teha head tööd selleks, et Euroopa kodanikel oleks võimalus kasutada neid eeliseid, mis tulenevad sellest määrusest. pean eelkõige silmas seda, et me peame ütlema, et me toetame komisjoni ettepanekut ja et meil õnnestub häid kokku, kompromisse leida, seda juba siin öeldi, et eh, esitati väga palju muudatusettepanekuid, mina esitasin kakskümmend seitse muudatusettepanekut, paljud SED fraktsiooni kolleegid ja variraportöör õiguskomisjonis allkirjastasid ka need Äh, õiguskomisjon on juhtivkomisjon selle teema puhul ja nüüd muudatusettepanekutest tahaksin äh, rääkida eelkõige järgnevast. me üritasime leida selliseid definitsioone, mis võimaldaks meil äh, elukohta mm, paika panna, et sellele juba see juriidiline fiktsioon siis ka ta-, rajaneb, et et on võimalik kasutada veebisisu, kui äh, elatakse ajutiselt mingis teises liikmesriigis, et äh, just nimelt see elukoht, elukoha määratlemine on oluline ja see ajutine viibimine, me võtsime, esitasime selle kohta muudatusettepanekuid, mida on kajastatud ka kompromissides. ja see elukoha äh, kontrollimine, ka see on väga oluline. meetodid peavad olema tõhusad, mõistlikud, ei tohi liiga kaugele minna ja ei tohi ka rikkuda ela, eraelu kaitse põhimõtet, me peame sellele tähelepanu pöörama, see on tõesti väga oluline. me peame vältima kõiki liiga kaugele minevaid geolokaliseerimise vorme ja isiku liikumist Euroopa Liidus ei tohi jälgida liiga ülemääraselt. me peame vältima kõike seda, millega rikutakse eraisiku eraelu kaitse põhimõtet. ja me peame nägema ette ka opt-in võimaluse nende jaoks, kes äh, osu-, kes pakuvad tasuta veebiteenuseid, näiteks äh, Ringhääling, äh, Ringhäälingu ettevõtted, kes pakuvad teenuseid ka väljas, välismaal, kodanikele, kes elavad välismaal ja olulised teemad on ka tehnoloogilised muutused, tarbijate kaitse et äh, abonentidele antaks teavet selle kohta, kuidas nad äh, saavad kasutada on, äh, veebiteenuseid, et neile teada antaks, millised pakkumised on, mida nad saavad kasutada, kui nad on parasjagu välismaal. me arvame, et seda tööd on meil võimalik varsti lõpule viia. raportööri järeldused ei ole nüüd äh, tingimata kooskõlas äh, viie tähe liikumise seisukohtadega, ma arvan, et raportöör võib-olla on äh, suutnud oma hinges, äh, oma rinnas veel teise hinge leida, et siin on tõesti vaja üksteisega kokku leppida, oluline on siin see, et tarbijad saaksid kiiresti kasu nendest õigustest. me toetame seda, et kuue kuu jooksul pärast äh, selle äh, ettepaneku jõustumist äh, siin tõesti see õigusakt jõustuks, et meie toetame kuut kuud, teised aga pikemat ajavahemikku. raportöör oma kompromissmuudatusettepanekutes on ka siin mõningaid asju öelnud, mida, mille üle meie veel järele mõtleme. Nad raportöör on ette näinud kolmeaastase eh, eh, läbivaatamisklausli pärast eh, kolmeaastast kihtivust, aga meie siin mõtleme selle üle veel järele, et me peame tõesti paika panema midagi, mida kõik toetaksid, mida toetaks ka õiguskomisjon ja millest oleks kasu kodanikel, aitäh. Emma McLaughlin. proua McLaughlin, palun. aitäh, aitäh raportöörile, variraportööridele koostöö eest äh, selle väga olulise teemaga seoses. Need äh, muudatusettepanekud, mida me täna äh, räägime, millest me täna arutame, need lähevad õiges suunas pak-, selleks, et pakkuda juurdepääsu teenustele, mida tarbijad on legaalselt ostnud ja, ja mida nad soovivad välismaal kasutada. siin on olnud väga suur arutelu äh, nimekirja üle ja et kas tegemist peaks olema avatud või suletud nimekirjaga. mina olen üritanud siin hübriidversiooni välja pakkuda, mis tasakaalustaks avatud nimekirja eeluseid, eeliseid, et äh, see on ähm, tulevikukindel ja tehnoloogialisi muutusi arvesse võttev ja mm, ka suletud nimekirja ähm, eeliseid, aga tegelikult ma tõenäoliselt äh, liigun ka ise selles suunas, et tegemist peaks olema suletud äh, nimekirjaga ja oluline on see, et äh, see kaasaskantavus oleks tagatud, et tegemist ei ole lihtsalt tasuta juurdepääsuga. ma soovitan teile kõigile ja toetan neid muudatusettepanekuid, mis puudutavad territoriaalsuspõhimõtte äh, säilitamist. see peab olema tõesti meie väga tugev äh, sõnum, eriti võttes arvesse ähm, neid dokumente, mida me oleme hiljuti näinud, mis puudutavad just piiriülest äh, juurdepääsu ja mida see tähendab siis äh, selle töö jaoks, mida meie teeme, see võiks tõesti meie töö täiesti väärtusetuks muuta ja olla väga suureks probleemiks audiovisuaalmeedia jaoks. ja muudatusettepanek kaheksakümmend viis, ähm, kohustusliku tasu maksmine ei ole võrreldav tasulise teenuse eest tasumisega, et äh, see ei ole võrdväärne tõesti tasulise teenusega, nii et see tähendab seda, et äh, tasuta teenuste mm, pakkujatel peab olema võimalus äh, vabatahtlikult äh, täita neid nõudmisi, mida selle õigusakti paika pannakse. ja siis elukoha liikmesriik, me peame ta-, võimaldama ka siis regulaarset tagasipöördumist, et tagada see, et, et tegemist oleks ajutise välismaal olemisega. ma tõesti toet-, palun kolleege, et nad ei toetaks äh, muudatusettepanekuid, äh, mis äh, võimaldaks selliseid äh, seaduslünki ja toetaks, toetan just nimelt seda õiguslikku fiktsiooni, mis puudutab juurdepääsu mm, mm, võimaldamist, et me peame võimaldama seda, et oleks võimalik tõesti määratleda, milline on elukoha liikmesriik. on asju, millega me saame nõustuda, on asju, millega me ei saa nõustuda, aga loodetavasti saame äh, koostööd teha selleks, et me tõesti saaks tagada äh, veebisisuteenuste kaasaskantavuse. ma olen analüüsinud raportööri kompromissmuudatusettepanekuid ja loodetavasti analüüsime neid siis järgmisel variraportööride kohtumisel põhjalikumalt, aitäh! proua Šarantsova, palun. aitäh ja tahaks tänada raportööri tehtud töö eest. ja enne, kui ma siin kontrollisüsteemi detailidesse laskun, tahan öelda, mida meie fraktsioon saab äh, toetada. see on, need on erinevates muudatusettepanekutes. meie toetame muudat-, sõnastuse muudatamist, et avada kõik need ähm, võimalused teenuste pakkujatele, ükskõik kus nad asuvad. Äh, me toetame tehnoloogia neutraalsust, äh, seda, et ei antaks õigust äh, hinda tõsta ja ka läbivaatamisklauslit ja nüüd detailsemalt. artikkel üks, reguleerimisala, ma loodan, et meil õnnestub vastu olla siin äh, sõnade lisamisele nagu äh, seadusest tulenev, kõik need asjad on iseenesestmõistetavad. Äh, siin ei ole vaja lisada mingeid ebavajalikke sõnu et kui me siia midagi lisame, siis äh, juristide jaoks tulevikus võib tegemist olla potentsiaalne halli alaga. ja mis puudutab siis äh, määratlusi, definitsioone, siis me peame siin elukoha liikmesriigiga tegelema ja ajutine viibimine, neid ei tohiks laiendada ähm, rohkem kui hädavajalik ja punkt C, meid tohi jätta ust lahti õiguste omajatele, et nad saaksid tegeleda äh, track imise ja geoblokeerimisega ja mis puudutab äh, online sisu, siis ALDE ei taha tasuta äh, sisu, mille eest on litsentsimaksu makstud siia sisada, et miks me tahame äh, kodanike õigust ära võtta, kes on maksnud TV, televisioonilitsentsi eest, et ja artikkel kolm, kolm A, kolm B, ALDE fraktsioon saab opt-in'iga tasuta teenuste puhul nõustuda, aga tuletan meelde meie varasemat ähm, seisukohta, et äh, televisioonilitsents peaks olema ka tasu, peaks olema tasumine ja me ei saa ka muid kompromisse siin toetada, me oleme nõus äh, nimekirjaga, aga see peab olema piiratud ja suletud nimekiri. ja me oleme oma muudatusettepanekutesse äh, ka mõned täiendavad nõudmised siia sisse pannud. ja IP aadressi track imist ei ole vaja selleks, et eli-, elukohta kontrollida, see tuleks välistada. IP aadressid ei ole usaldusväärsed ja on võimalik kasutada proksisid ja VPN võrke selleks, et IP aadressi muuta, näiteks äh, proua Anot Kansases, äh, äh, nende juhtum on sellega seotud ja kuussada miljonit IP aadressi nad olid avaldanud. politsei tuli iga päev nende juurde ja otsis, kas nad on varastanud midagi või, või lapsi röövinud et ei tohiks Äh, lubada seda, et muusikatöösturid äh, vanaemasid äh, taga kiusaks, sellepärast et nende IP aadressi on varastatud ja, ja väärkasutatud. et aga siin lõpetaksin ma. ma Äh, sooviksin, et kõik loeksid meie muudatusettepanekut kakssada kaheksa ja lõpetuseks ütleks, et äh, me ei tohiks äh, ähm, veebiteenuste kaasaskantuvast muuta keerulisemaks kui hääletusnimekirja kandmist. tõesti tahame ju konkreetseid tulemusi oma kodanike jaoks saavutada, aitäh. Julia Reeda. Julia Reeda. suur tänu lubage kõigepealt tänada raportööri ja variraportööre tehtud töö eest. kahjuks on suur osa kompromissettepanekutest meie jaoks vastuvõetamatud, nad liiguvad vastu, ähm, vastutuult, vastusuunas ja ähm, tulevad raportile kahjuks peale selle on suur osa keelekasutusest, mida sisulistes artiklites on kasutatud, mõeldud lihtsalt inimeste rahustamiseks. jah, Tiita, sa rääkisid hästi, aga ma tahaksin öelda, et kui siin öeldakse õiguslikult nõutud, nagu öeldakse artiklis üks, siis toob see kaasa õiguslikke probleeme. ei ole ju selge, kas see tähendab, et tarbijal on kehtivast õigusest tulenev kohustus ähm, liituda või, või on teenusepakkujal kohustus anda kaasaskantavus või on äh, siin hoopis tegu ebaseadusliku allalaadimisega? meie aga räägime ju tarbija õigusest siis, kui me digitaalse sisu direktiivi arutame ning äh, seal on olemas sätted selle kohta, millised õigused tarbijal on ja mis siis täpsemalt peaks toimuma juhul, äh, kui sisu ähm, kättesaadavaks tegija on selle kättesaadavaks teinud ebaseaduslikult. ehk siis, kui me ütleme õiguslikult nõutud, võib see olla vastuoluline väljend, võttes arvesse teisi õigusakte seetõttu ma hoiatan teid sellise sõnakasutuse eest. muidugi me tahame, et inimesed äh, seadusest kinni peaksid, aga seda ei pea igas õigusaktis eraldi ütlema. samamoodi ei ole vaja väljendit äh, tegelik ja stabiilne elukoht, kui piisaks sellest, et öelda tegelik elukoht, ei pea ütlema ajutiselt, äh, mittealaliselt või piiratud aja jooksul, see on lihtsalt enda kordamine peale selle tahaksin ära märkida, et mulle meeldib elukohaks oleva liikmesriigi definitsioon ja ma tahaksin öelda, et meie muudatusettepanek sada kuuskümmend neli ei ole kompromissiga hõlmatud. muudatusettepanekuga sada kuuskümmend neli öeldakse, et elukoht võib paikneda rohkem kui ühes liikmesriigis, aga kompromissis on hoopis teistsugune sõnastus seetõttu loodan, et taotlen, et meie ettepanekut hääletatakse eraldi. kompromissettepanek neli on meile sobiv selle poolest, et raportöör on teinud ettepaneku tagada, et kaasaskantavus ei tõstaks kulu tarbija jaoks ning et kaasaskantavust ei tohiks kasutada ettekäändena hinna tõstmisel. me nõustume seetõttu selle kompromissettepanekuga, kuid tahame, et meie ettepanek sada üheksakümmend viis ka siin hõlmataks meie ettepanekus on sees kontseptsioon, millega minu meelest kõik fraktsioonid on nõustunud, ehk siis teenusepakkuja peaks saama õiguse anda kliendile ligipääs ka kohalikele teenustele. ja kui meie ettepanekut kompromissis arvestatakse, siis mingit vastuolu ei teki. nagu Tita juba ütles, on tähtsaks sätteks kompromissettepanek viis ja meie meelest on praegu välja pakutud tekst vastuoluline. siin räägitakse IP aadressidest nii-öelda valikuvõimalusena, kui valitakse elukohaks olev liikmesriik, aga siis öeldakse, et IP aadresside valikut, IP sampling ut ei peaks kasutama siis, kui elukoht kindlaks määratakse, ehk siis siin tekib vastuolu ja see on ka ebaproportsionaalne, palun seda kompromissettepaneku neliteist puhul arvestada veel tahaksin öelda, et meie meelest on oluline ka see võimalus, et teenusepakkuja peab kasutama kahte erinevat ähm, isiku tuvastamise võimalust, aga meie meelest peab see olema äh, maksimaalne arv. peale selle võimalus deklareerida elukohaks olev liikmesriik äh, on minu meelest sees ka nõukogu seisukohas. me tahame jääda lühema jõustumisperioodi juurde ja soovime, et selleks oleks kuus kuud. ma tahaksin raportöörilt küsida ka seda, et paljude artiklite kohta ei ole kompromissettepanekuid praegu esitatud. kas see tähendab, et raportööri meelest võiks komisjoni sõnastuse alles jätta? üldiselt me toetame seda. põhjenduspunktide kohta mõned asjad esiteks kompromissettepaneku seitse puhul ei ole selge, mis on selliste reiside et-, eesmärk. muidugi on mitmeid põhjuseid, miks inimesed reisivad ja mõned neist on ebaseaduslikud äh, põhjused seoses kaasaskantavusega. ma tahaksin, et siin toodaks mingisuguseid näiteid, sest muidu on see arusaamatu. ja kompromissettepanek kaksteist siin öeldakse, et õiguste omanikel tuleks lubada mitte ainult, mitte ainult tuvastada oma elukohariiki, vaid ka ajutist viibimist teises liikmesriigis. ma ei saa aru, miks peaks olema õiguste omanikul õigus saada sellist informatsiooni. õiguste omanikul ei ole mingit vajadust teada, millisest liikmesriigist tema õiguste kasutaja neid õigusi kasutab kui ta viibib oma elukohariigis, siis ei ole õiguste omanikul nagunii mingit probleemi, aga kui ta viibib mõnes teises liikmesriigis ja teeb seda ajutiselt, ei ole mingit põhjust, miks peaks õiguste omanik teadma, mis liikmesriik see on. see ei tekita lisaprobleeme andmekaitsega. ja siis veel need teenused, mille eest on makstud litsentsitasu, need peaks olema siin hõlmatud, kuid samas oleme me kõik näinud, millised probleemid Euroopa Komisjoni ettepanekuga on tekkinud ja kui palju sellest on juba välja lekkinud. aga järeldused, mis me teeme, on võib-olla erinevad. ma saan aru, miks on avalik ringhääling praegu kaasaskantavuse regulatsiooni alt välja jäänud põhjuseks võib olla see, et sellega tegeldakse siis, kui hakatakse ümber vaatama autoriõiguse direktiivi, aga praegu tahame me ju vastu võtta sellist regulatsiooni, sellist õigusakti, mis lubaks avalikul ringhäälingul kasutada ainult päritoluriigi põhimõtet ja seda piiratud aja jooksul, ehk siis niikaua, kui ringhäälinguga seotud äh, teenused, teenustel on need õigused see tähendaks seda, et ringhäälingu teenuse pakkujad ei saaks geoblokeerimist täielikult äh, takistada. aga ähm, autoriõiguse ettepanek ei saa täielikult asendada kaasaskantavuse ettepanekut, mis puudutab ringhäälingu ettevõtteid ja seetõttu me peaksime ikkagi nad sellesse regulatsiooni sisse arvama. lihtsalt äh, ringhäälingu ettevõtjatel võiks olla õigus valida ja mitte kohustus äh, siis äh, kasutada kaasaskantavuse sätteid. see puudutab ringhäälingu kliente nii siis, kui nad on oma koduriigis, kui siis, kui nad on välismaal. Merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, euh, merci également aux... Suur tänu aitäh ka raportöörile ja variraportöörile tehtud töö eest, see on päris pikk projekt olnud, mul on neli märkust. kõigepealt, mis puudutab seda, kuidas kindlaks määratakse elukohariik. muudatusettepanekud kaheksa ja kaksteist ütlevad, et see tuvastamine peab olema kohustuslik. ja teiseks, Euroopa Komisjonile on delegeeritud õigusaktiga antud õigus ka kriteeriumeid muuta, tähendab, nad saavad vastu võtta delegeeritud äh, akti, millega neid kriteeriumeid äh, muuta. ehk siis äh, põhimõtteks on siin delegeeritud õigusakti kasutamine, millega saab muuta kriteeriumeid, millega elukohariik kindlaks määratakse. me peaksime seda arvestama. kolmandaks mis puudutab ajutist viibimist liikmesriigis ja kuidas see on defineeritud, ma arvan, et see on oluline, sest äh, selle järgi määratakse kindlaks, äh, milline õigus parasjagu kehtib kaasaskantava sisu puhul, aga samas võivad tekkida ka päris tõsised tõlgendamisprobleemid. piiriüleste juhtimi-, juhtumite puhul ja seetõttu on väga oluline selgelt defineerida, mida tähendab ajutine, ajutine viibimine liikmesriigis. Äh, selles osas võiksime vaadata olemasolevaid definitsioone teistes õigusaktides ning neljandaks tahaksin rääkida litsentsitasust ja äh, lepingulisest iseloomust mulle tundub, et praegused reeglid räägivad ainult sisu kaasaskantavusest, kuid mitte selgelt litsentsitasust. ja see küsimus muutub oluliseks äh, just siis, kui seda kaasaskantavat sisu äh, äh, kantakse kaasas piiriüleselt. selle kohta on esitatud muudatusettepanekud nelikümmend neli ja nelikümmend seitse. aitäh, tahaksin Äh, olla nõus meie variraportöör Eva Paunovaga, ütleb härra Schwab. ma arvan, et äh, need kõnelused ja läbirääkimised, mis puudutavad seda kasuskantavusdirektiivi, on väga konstruktiivsed olnud, ma olen tänulik äh, kõigile kolleegidele, ka kolleeg Zullole ja mul on oluline siin rääkida lühidalt neljast asjast. põhimõtteliselt, et kui me sooviks midagi muud saavutada, on siin äh, tegemust mitte sellest, et äh, siin on sellega, et äh, siin on tegemist piiriülese vaba juurdepääsuga, vaid piiriülese veebiteenuste kaasaskantavusega. Need asjad on erinevad. ja teiseks ma öö, toetan väga seda, millest rääkis ka proua McLaughlin, et et tasuta teenuste pakkujad võivad täita neid nõudeid, kui nad soovivad ja teisalt on oluline see, et me tagaks praktilise ja tõhusa elukoha liikmesriigi kontrollimise. seal on äh, vaja veel lahendada probleeme ähm, kontrollimisega, see võib-olla jõuab lõpuks kohtutesse, me peaksime siin, me ei peaks liiga palju tegelema nende õiguslike probleemidega, meil peab olema mingi praktiline lahendus ja meil peaks olema selline nimekiri, mis tõesti oleks selline, et võtaks arvesse ka tulevasi tehnilisi arenguid. ja lõpetuseks Eva Paunamaa viitas ka väga õigelt, õigesti sellele, et me peame rakendamistähtaega äh, Äh, analüüsima, et see tõesti äh, võimalikult kiiresti jõustuks, aga õiguskindlus on olulisem kui kiire rakendamine ja sellepärast äh, ma arvan, et me võiksime siiski kaheteistkümnenda, kaheteistkümne kuuga siin arvestada, ma loodan, et meil õnnestub sellega siiski enne detsembri lõppu hakkama saada. aitäh, isiklikult on mul väga hea meel selle üle, et niivõrd palju inimesi tahab aktiivselt osaleda selles debatis, mis on tarbijate jaoks järjest olulisem. paljud tarbijad tahavad äh, sisu kaasa võtta, kui nad lähevad reisile, aga see ei tähenda, et neil oleks vaja teada kõiki piiriülese müügi reegleid, see ei ole praegu ka asjakohane. meil on vaja teada, mida ütlevad teised direktiivid ning meil on vaja, et neil tarbijatel oleks õiguskindlus. selle me selle me peamegi saavutama. mina tahaksin näha kolmapäeval Brüsselis algavat Great British Bake Offi, sest tegemist on suurepärase seeriaga, aga nüüd anname me sõna raportöörile, juhul kui ta soovib vastata. ta soovib vastata, palun. suur tänu, teen lühidalt. ma tahaksin kolleege tänada, ütleb härra Sulla, kõigi tehtud märkuste eest. tõepoolest äh, siin on äh, päris palju küsimusi, millega me saame edukalt ähm, hakkama, kui neid järgmistel kohtumistel arutame. kordan need lühidalt üle. me tahame jõuda kiiresti eesmärgini ja tahame tagada, et ähm, tarbijatel oleks olemas kogu vajalik informatsioon selleks, et vältida igasuguseid halle alasid ja ka kuritarvitusi me tahame, et meie plaan oleks teostatav ja kõik äh, küsimused, mille, kõik äh, märkused, millega te mind aitate, on väga teretulnud, aitäh! aitäh ka teile! me arutame seda küsimust järgmine kord siis, kui me hakkame kompromissettepanekuid põhjalikumalt arutama ja see on siis kuuendal sept-, kahekümne kuuendal septembril ning kahekümne üheksandal me hääletame suur